Good afternoon everybody yeah. tere pärastlõunast kõigile. tere tulemast sellele seminarile. ja nüüd lähen üle rootsi keelele. nii et kui mingil põhjusel te seda keelt ei mõista, siis palun kasutage kõrvaklappe. välja arvatud siis Agnetast ärk tere tulemast teile kõigile siin tänasel üritusel. see on üks osa erinevatest tegevustest, millega Euroopa Parlamendis praegusel hetkel seoses teemaga tööpuudus noorte hulgas tööhõivekomisjon on seda teemat käsitlenud, kultuurikomisjon valmistab ka ette algatusraportit selle kohta, kuidas aidata noortel inimestel tööd leida, nii et nad oleksid ka täieõiguslik osa ühiskonnast. noorte tööpuudusest rääkides aga jääb sageli tähelepanu alt kõrvale soolise võrdõiguslikkuse aspekt. ja soolised erinevused jäävad äh, poliitilises arutelus reeglina tähelepanu alt kõrvale ja seetõttu otsustaski meie komisjon korraldada selle töökoja siin. mul on väga suur rõõm meie tööd alustada ning äh, anda kohe ka sõna meie parlamendi asepresidendile Roberta Angelillile. meie komisjon teab väga hästi, et naiste ja meeste olukord on erinev ja seda tuleb arvesse võtta. ka nende meetmete puhul, äh, mida me kavatseme võtta meie tänasele üritusele on kutsutud erinevad asjatundjad, kes räägivad meile ka oma seisukohtadest, mis puudutab üleminekut haridusteelt tööellu, mis puudutavad sotsiaalkindlustust ja teisi tööelu aspekte selle teema kohta on väga palju erinevat statistikat ja ka nendes materjalides, mille eksperdid on kaasa võtnud, on mitmeid erinevaid ettepanekuid ja arve. ja ma arvan, et nüüd olekski õige aeg anda kohe sõna meie asjatundjatele, aga enne saab sõna kõigepealt meie parlamendi asepresident proua Angelilli Mm, oltre al presidente ringrazio anche tutto lo staff del dipartimento te-. suur tänu. nii nagu meie esimees, nii sooviksin ka mina tänada kõiki meie töötajaid, kes on aidanud kaasa selle tänase ürituse korraldamisele. ja tahaksin tänada ka kõiki meie teretulnud asjatundjaid kõigepealt statistika, mis puudutab noorte tööpuudust, siit siis statistika äh, näitab, et noorte tööpuudus kasvab kogu aeg ja iga neljas noor Euroopas on tööta ja märkimisväärsemalt huvitavamad on veel need andmed, mis puudutavad mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori inimesi, kes on alla kahekümne viie aasta vanad, kes, kellel pole tööd, aga vähe sellest, neil ei ole ka ähm, käimasolevat haridust või nad ei ole ka parasjagu õpingutega ametis, nii et tegelikult ähm, on väga murettekitav, et just nimelt nende noorte inimeste arv on nii suur. ja nagu meie esimees ütles, noorte tööpuudusest rääkides tuleks pöörata rohkem tähelepanu ka soolise võrdõiguslikkuse aspektile. mis puudutab naiste tööd, siis naiste tööd iseloomustab sageli töökohtade ebakindlus, osalise tööajaga töötamine ja statistilised andmed selles vallas on murettekitavad ning näitavad, et meie tööturu erinevad paindlikkusvõimalused on seadnud ohtu just nimelt naised ja osalise tööajaga töötajatest kuuskümmend protsenti näiteks olid naised suur osa osalise tööajaga töötavatest on kõrgema haridustasemega ja neil kõrgema haridustasemega töötajate hulgas oli naiste osalus osalise tööajaga töötavate inimeste hulgas isegi suurem, kuuskümmend neli protsenti. ja sellega seoses juhiksin teie tähelepanu sellele, et tegelikult ülikooli lõpetajate hulgas on kuuskümmend protsenti naisi, mis näitab, et naised on valmis kvalifikatsioonide nimel pingutama. kuid sellegipoolest on Euroopas endiselt palgalõhe meeste ja naiste vahel naistele makstakse sama tehtud töö eest keskmiselt seitseteist protsenti vähem. meie me anname endast parima, et leida abimeetmeid, mis aitavad noortel inimestel ja iseäranis noortel naistel, kes on tööta tööd leida me püüame analüüsida, millised on head tavad, millised on eeskujud ja millised on algatused, mis on vilja kandnud. me tahaksime kõikidest algatustest kuulda, neid jagada teiste liikmesriikidega. seda selleks, et kõige edukamate algatuste tulemusi saaks veelgi edasi arendada ning ka mujal Euroopas kasutada. järgmisel rahastamisperioodil kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani tahaksime me rangemaid tingimusi struktuurifondide vahendite järelevalve ja hindamise kohta iseäranis oluline on see sotsiaalfondi puhul me peame kasutama ühenduse vahendeid eesmärgipäraselt ning suunama vahendid tõesti nendesse projektidesse, mis pakuvad kvaliteetset õpet ning aitavad kaasa töökohtade loomisele. me peame ühenduse vahendeid kasutama paremalt, paremini ning ka, äh, ka koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel peab paranema tegevust tuleb paremini kooskõlastada omavahel. ja me kõik peame selle nimel pingutama, et äh, meie noortega seotud projektid, sealhulgas ka noorte tagatis, saaksid reaalsuseks. samuti on oluline ka noori kaasata otsustusprotsessi nad peavad saama ka omalt poolt kaasa rääkida nende otsuste langetamisel, mis tegelikult puudutavad ju just neid. ja lõpetuseks. meie tahaksime kõrgetasemelist kutseharidust, tahaksime edendada ettevõtlust tahaksime aidata neil noortel, kellel on head mõtted äh, pääseda ähm, krediit, äh, rahastamisvahendite juurde ning äh, me peaks, tahaksime aidata neil inimestel, kellel on häid mõtteid, teostada neid häid mõtteid ettevõtluse kaudu. igal juhul tahaksime tänada meie noortele tulevikku suur tänu, proua Anželili. ja nüüd läheme edasi. järgmisena saab sõna Manuela Saamek, kes on pärit IRS-ist Itaalias ja tema räägib meile nai-, noorte inimeste, noorte töötute elutingimustest, ta on tööturu küsimustega tegelev majandusteadlane ja kui, aga kui ma ei eksi, siis äh, ülikooli õppejõud. suur tänu, ütleb proua Saamek, äh, räägin itaalia keeles, oma emakeeles. kõigepealt suur tänu, et andsite mulle võimaluse osaleda tänasel seminaril. mul on väga hea meel, et lõpuks ometi näitavad turu, näitab turu viimane areng. Äh, äh, mul on väga hea meel, et äh, pidades silmas viimase aja turu arenguid, arenguid tööturul, arenguid majanduses, on nüüd lõpuks hakatud ometi pöörama tähelepanu ka soolisele dimensioonile, naistel on ja meestel on väga erinevad võimalused meie tööturgudel ja neid erinevusi tuleb arvesse võtta iseäranis oluline on see selleks, et töötada välja tõhusaid poliitilisi meetmeid. Euroopa Komisjon on äh, viinud läbi oma uurimuse, ähm, mis on praegu koostamise lõpufaasis, äh, lisaks Euroopa Parlamendi tehtud tööle, nii et lõpuks ometi oleme me saavutamas selgemat pilti soolistest erinevustest meie tööturul. lõpuks ometi on statistilised andmed meie käsutuses ning on võimalik neid ka analüüsida. minu ülesandeks täna oleks tutvustada teile lühidalt mõningaid nendest erinevustest meie tööturul ja iseäranis kriisi valguses. esimene üsnagi ilmne asjaolu, mis silma torkab, on asjaolu, et äh, nii nagu täiskasvanute puhul, nii ka noorte puhul on kriis kahjustanud noorte meeste positsiooni rohkem kui noorte naiste positsiooni. noorte meeste tööpuuduse määr on tõusnud murettekitavale tasemele ja kui me vaatame nüüd neid andmeid selle joonise peal siin vasakul pool, siis võime näha, et äh, kuni kahekümne nelja aastaste meeste tööpuudus on suurem kui äh, samaealiste naiste tööpuudus. kuid ähm, neid arve vaadates, äh, vaadake neid tähelepanelikult, vaadake ka üksikasjalikult sellepärast et ähm, kõige olulisem ei ole mitte tööpuuduse määr, vaid äh, mitte töötavate, mitte õppivate noorte arv. see hõlmab siis äh, neid inimesi, kes äh, ei otsi enam tööd ja lisaks sellele, et nad tööd ei õpi, tööd ei otsi, ei ole nad ka ametis õpingutega, täiendkoolitusega, nad on täielikult tööturult välja jäänud, nad isegi ei pinguta selle nimel, et tööturule tagasi pääseda. ja sellepärast on tõsine oht, et nad jäävad kogu eluks tööturult kõrvale. vaadaks siis neid kahte ülejäänud joonist nüüd mittetöötavate ja mitte õppivate noorte arv, meeste arv ja naiste arv on siin eraldi välja toodud ja paistab, et rohkem on neid mehi, kes loobuvad tööturul töö otsimisest ja oma koha otsimisest. teine asjaolu, millele tasub tähelepanu pöörata, on erinevused äh, erinevate liikmesriikide vahel. osaliselt võib seda selgitada kriisi erineva mõjuga erinevatele liikmesriikidele, kuid äh, oma osa on siin ka nendel poliitilistel meetmetel, mida on äh, riigid võtnud selleks, et noorte tööpuudust vähendada nagu te näete, need riigid, kus on kõige vähem neid inimesi, neid noori inimesi, kes ei õpi või ei tööta, need riigid on kas Skandinaavia riigid või Kesk-Euroopa riigid. Ida-Euroopa riigid, Lõuna-Euroopa riigid ja anglosaksi riigid on riigid, mida iseloomustab üsna suur mittetöötavate ja mitteõppivate noorte arv, nii et äh, kuskil sekkumispoliitikates või toetuspoliitilistes algatustes on mingisuguseid puudujääke. ja ka soolise, sooliste erinevuste osas on olukord liikmesriigiti erinev on liikmesriike, kus mittetöötavate ja mitteõppivate noorte arv on suurem noorte meeste hulgas, aga on ka liikmesriike, kus mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori naisi on rohkem. ja veel üks erinevus, millele tuleks tähelepanu pöörata noorte meeste hulgas. noorte meeste puhul väga paljud mittetöötavad ja mitteõppivad äh, noored mehed otsivad tegelikult tööd, äh, kuid äh, naiste puhul on suurem nende noorte naiste osakaal, kes ei õpi midagi, ei tööta ega ka otsi tööd nende osakaal kasvab ja nende osakaal äh, on äh, veel märksa suurem kahekümne viie kuni kahekümne üheksa aastaste hulgas. tõenäoliselt seetõttu, et kahekümne viie kuni kahekümne üheksa aastased noored naised hakkavad peret looma ja neil on väga raske jääda tööturule. pereelu ja tööelu ühitamisega on seotud mitmeid probleeme, mis juba varakult esile kerkivad. ja kui noored naised tööturult juba korra lahkuvad, siis on sinna märkimisväärselt raskem hiljem tagasi pääseda nii et äh, naiste ja meeste vahel on erinevusi, kui me räägime nende aktiivsusest ühiskonnas. ja erinevad on ka põhjused, miks äh, need noored naised või mehed on mitteaktiivsed umbes viiskümmend viis protsenti mittetöötavatest ja mitteõppivatest naistest ütlevad, et et nad ei ole aktiivsed perekondlikel põhjustel. meeste puhul on olukord teistsugune ja on üsna selge, et noored naised on töö, töötaja ei õpi sellepärast, et nad peavad pere eest hoolt kandma. ja ma ei hakkaks rääkima siin erinevatest haridustasemetest ega teistest omapäradest, sellepärast et tõenäoliselt teised sõnavõtjad räägivad sellest teemast juba põhjalikumalt, vaid äh, üks kommentaar haridustaseme kohta iseäranis naistele, naiste puhul kõrgema haridusega naiste puhul on mittetöötavaid ja mitteõppivaid naisi vähem. ja murettekitav on asjaolu, et lõunapoolsemates riikides Euroopas, näiteks Itaalias, on tekkimas tendents, et noored naised, kellel on kõrgharidus, lahkuvad tööturult. see on murettekitav siin võite siis näha, milline on see protsentuaalne suhe mis puudutab perekondlikke põhjuseid, siis äh, ka sellelt jooniselt võite näha neid samu põhjuseid, te näete, millised on erinevused äh, meeste ja naiste mitteaktiivsuse vahel no, sõltuvalt sellest, kas äh, neil on lapsed või ei ole lapsed. nagu näete, siin need heledamad tulbad näitavad äh, neid naisterahvaid või meesterahvaid, kellel on lapsed ja, ja naiste puhul lastega naiste äh, Äh, aktiivsus äh, on äh, väga väike. mida võib siis järeldada? millised erinevad tegurid mõjutavad tööturu positsiooni soolisest dimensioonist lähtuvalt? perekondlikud põhjused siis äh, killustatus või kihistumine haridustee ees. selles vallas läbi viidud uuringud näitavad, et tüdrukutel on reeglina selline haridus, mis ei vasta päris tööturu vajadustele nende väljaõppega inimesi ettevõtted äh, tööturul ei vaja nii suurel määral ja seetõttu on neil ka raskem tööd leida. samuti koolitusprogrammides osalevad tüdrukud vähe. selle kohta on läbi viidud ka üks eraldi uurimus siis kolmas tegurite valdkond on sooline diskrimineerimine, kui asi puudutab tööle võtmist ja vallandamist. siin näete infot, mida koguti viimase Europarameetri uuringu käigus ja mida siin hiljuti ka tutvustati. siin näete täiesti selgelt millised on värbamiskriteeriumid ettevõtete puhul. nagu te näete, naiste puhul eh, on, mängivad rolli hoopis teistsugused kriteeriumid kui meeste puhul. meeste puhul eh, pööratakse põhitähelepanu eh, kvalifikatsioonidele, paindlikkusele. naiste puhul on kõige olulisemaks teguriks paraku asjaolu, et kas nendel naistel on lapsed või mitte. ehk siis perekondlikud põhjused jällegi ja, ja paindlikkus töö, tööaja osas on samuti oluliseks teguriks, aga märkimisväärselt rohkem kui meeste puhul mängib naiste puhul rolli ka nende füüsiline välimus. kvalifikatsioonid ja professionaalsed kogemused mängivad naiste värbamisel märkimisväärselt väiksemat rolli. tööturu poliitika ei ole olnud piisavalt oma ülesannete kõrgusel, tagades lapsehoiuvõimalusi ja sageli sellised tööturualgatused äh, on vähem tõhusad naiste puhul. viimaste aastate jooksul on noorte tööhõive parandamiseks võetud mitmeid algatusi nii Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil, kuid ta sooline dimensioon on jäänud seni nendes algatustes tähelepanuta noorte tööpuuduse probleemi tagajärg nagu ka soolise dimensiooni mittearvestamise tagajärg. selle kohta on mitmeid andmeid, väga palju materjali ning see näitab, et et üleminek haridusteelt tööellu on väga tundlik periood inimese elus ning äh, see periood võib mõjutada inimeste elutingimusi ja ka tervislikku seisundit äh, kogu ülejäänud eluks. varajane kõrvalejäämine tööturult võib jätta oma valusad jäljed, mida võib-olla ei olegi võimalik kustutada. ning ähm, selline negatiivne mõju on naiste puhul äh, võib-olla isegi tugevam kui meeste puhul, äh, sellepärast et naised jäävad tööturult sageli kauemaks kõrvale, tekivad erinevad ohud, äh, suurem vaesuse oht erinevate võimaluste vähenemine viimaste aastate jooksul on meie pensionisüsteemi ja, ja sotsiaalkindlustussüsteeme kärbitud ja sageli pensionimaksed on seotud tööelu jooksul tehtud sissemaksetega. nii et noored, kes jäävad tööturult kõrvale pikaks ajaks, saavad ka vähem pensionit tõenäoliselt, nii et vaesus võib kesta kogu elu. samuti äh, sotsiaalne kaitse, väga paljudes liikmesriikides on võimalik ka äh, sotsiaalkaitse äh, hüvesid maitsta siis, kui oled töötanud mingi kindla aja tööturul nii et äh, tööturult väljajäämine tähendab seda, et kas ka juurdepääs sotsiaalkaitsele on piiratud. kolmandaks äh, oluliseks probleemiks on see, et meil on kvalifitseeritud äh, ressurss, mida me lihtsalt ei kasuta mis läheb meie jaoks raisku. väga paljud noored inimesed on lõpetanud ülikooli ja asjaolu, et need noored naised, kes äh, on saanud ülikoolikraadi, ei osale aktiivselt äh, tööturul oh,, tähendab suurt kaotust meie ühiskonna jaoks, äh, nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. ja veel, siin näete siis vaesuse riski Äh, joonist ja selle vaesuse riski arengut kahe tuhande viiendast kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani. ja nagu näete, tüdrukute puhul on või, või noorte naiste puhul on vaesuse risk suurem kui noorte meeste puhul ning viimastel aastatel on see eri, eriti palju kasvanud. ja nüüd, kui me vaatame siia kõrvale veel ka juurdepääsu sotsiaalteenustele, siis nagu näete, jällegi on tüdrukud vaeslapse rollis, sellepärast et nad on tööturult pikemat aega kõrvale jäänud ja seetõttu puuduvad neil võimalused kasutada mitmeid kaitsemeetmeid. nii et lõpetuseks minu poolt. soolised erinevused on märgatavad juba varases eas, juba tööelu alguses. tööturule pääsemine on tüdrukute jaoks raskem ja tõenäosus, et tööturult kõrvale jääda, on suurem ja seetõttu kasvab ka oht Äh, vaesuse oht kogu eluks. seetõttu tuleks sooliste erinevuste probleemiga tegeleda juba nende probleemide algusjärgus, poliitilises tegevuses tuleb seda lõhet, neid erinevusi arvesse võtta, muidu meie poliitika pole tõhus. suur tänu, proua Sammik, selle suurepärase sissejuhatuse eest meie teemasse usun, et tõite õigusega välja selle, et on täiesti selged soopõhised erinevused. mehi ja naisi eristatakse mitmetes valdkondades, mis meid huvitavad. varsti läheme küsimuste juurde, aga kõigepealt eh, tahaksin anda proua Morin Chartier'le sõna, kes on eh, naiste õiguste komisjoni raporti majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele, raportöör. palun, teil on sõna. Merci, monsieur president, merci à notre vice-president. suur tänu, suur tänu meie aseesimees Robertale selle kohtumise korraldamise eest teemal, mis on väga oluline ning millega seoses ma leian, et Euroopa tasandil nagu ka liikmesriikide tasandil ei ole me ära teinud piisavalt, sest äh, probleem on tõsine ning probleem kestab. sest nagu proua Samek ütles, et äh, sisuliselt on tegemist probleemiga, mis kestab terve põlvkonna, kui me seda ruttu ei lahenda see, millest ma rääkima hakkan, on otseseks jätkuks sellele, millest proua Samek jätkas, sest me, kus, millest proua Samek rääkis. sest meie lähtematerjal on ka väga sarnane. et meil, nimelt meil on juba koolipõlvest äh, alates selge diskrimineerimine. ja mitte see diskrimineerimine, millest proua Samek rääkis, vaid veel üks äh, moment, kuna diskrimineeritakse, see tähendab, äh, et ma räägin haridustsükli lõpetamisest äh, ning äh, selle juhu, sel ajal täheldame, et tüdrukud lõpetavad hariduse reeglina suhteliselt varem kui poisid ja nende kvalifikatsioon on halvem. ning miks siis on nii, et et poisid, kes kes ei jõua korralikult edasi, langevad varem koolist välja. see on sellepärast, et nad lihtsalt visatakse välja, sest nad häirivad süsteemi rohkem. tüdrukud reeglina läbivad ikkagi, veavad enda läbi, oskavad süsteemis püsida, ent paraku reaalseid teadmisi paljud nendest seal ei saa ja probleemi süvendab see, et me ei ole sellele tähelepanu pööranud, see on äärmiselt oluline täiendus sellele, mida proua Samek rääkis selle sättumusega tööturu osas seoses. teine asi, millest ma tahaksin rääkida, on see, et tüdrukud täna saavad üldiselt sama hea hariduse nagu poisid, sest kuuskümmend protsenti ülikooliharidusega inimestest on naised, nii et sisuliselt naiste haridustase on, on parem. kõigil konkurssidel, kas rääkides meditsiinist või tervishoiu valdkonnast üldisemalt, rääkides kohtutest, näeme me, et konkurssidel on paremad tulemused tüdrukutel kui poistel või naistel kui meestel. asi ei ole selles, et, et naised oleksid intelligentsemad, vaid äh, asi on võib-olla seotud sellega, et reeglina tüdrukud õpivad varem lugema kui poisid ja aga mitte ainult selles. Nad kuidagi oskavad süsteemis paremini toime tulla ning haridus, millest me sellega seoses räägime, on sisuliselt ju riiklik investeering ja ka perekonna investeering ning äh, sellega seoses kerkib küsimus, äh, mida me teeme selle investeeringu edukuse tagamiseks või nende investeeringute edukuse tagamiseks. praegune kriis näitab meile, et tüdrukudel läheb rohkem aega tööturule jõudmiseks kui poistel. Äh, keskmiselt läheb neil kuus kuud kauem aega. see tähendab, et meil on töölevõtmisel selge diskrimineerimisolukord, millest proua Samek rääkis, aga selle juurest, mida me ennist just kuulsime edasi minnes, peaksime tõenäoliselt puudutama nüüd erikriteeriume töölevõtmisel. tahaksin neid teile näidata, sest see, seda ei, ei taheta uskuda täna, tänapäeval veel. kui ma räägin nendest mingitel konverentsidel, esimene kriteerium seoses naiste töölevõtmisega on siis, siis see seisneb küsimuses, kas teil on lapsed, kas te kavatsete lapsi saada? see on esimene kriteerium, mida arvestatakse töölevõtmisel sisuliselt. teine küsimus puudutab paindlikkust tööaja suhtes selles, mis puudutab nüüd äh, erialast, erialaseid oskusi, pädevusi veerg vasakul, see, see tuleb mängu alles seitsmenda kriteeriumina. ning mäletate, ma rääkisin, et äh, naised on kuuskümmend protsenti ülikooliharidusega inimestest. et mõelge, kui palju me oleme investeerinud nende harimisse ülikooli tasandil avalikust sektorist ja ka erasektorist ja lõpuks siis vastava kriteeriumi kohane küsimus esitatakse neile töölevõtmisel seitsmendal kohal missugune on olukord aga meeste puhul? täiesti vastupidine. ning äh, mõelge, tegemist võiks olla teie lastega, teie lastelastega. see, siis kaob meil kohe naeratus näolt. meestelt küsitakse esimeses järjekorras erialase kogemuse kohta ning laste kohta küsitakse alles kümnendal järjekorras, järjekorras kümnendal kohal. nii et me näeme, et kvalifitseeritud naised, kes on läbinud asjakohase õppe. et sisuliselt see, see ei anna neile eriti palju üldse tööle minekul. ma ei taha hakata üle kordama seda, mida proua Samek rääkis, aga aga lisaks võib kindlasti puudutada seda, et füüsiline välimus on töölevõtmise naiste puhul äärmiselt oluline, sest see on kolmas äh, järje, järjekorras kriteerium, mida vaadatakse. vaadakem nüüd seda diagrammi. siin on Euroopa keskmine välja toodud vasakul pool ning äh, siit me näeme riike kus tuleb väga selgelt välja erinevus meeste ja naiste vahel töölevõtmisel. seoses sellega, kas inimesel on lapsed või ei ole, nii et kindlasti laste olemasolu või puudumine perekonnaseis on asjad, mida kindlasti peaks meetmete rakendamisel Euroopa tasandil siin vastu võtma ning paremale poole me näeme, et see tajutud erinevus väheneb konkreetsetes riikides, mis aga ei tähenda, nagu näiteks Küprosel, Bulgaarias, Rumeenias ei eristataks või ei diskrimineeritaks töölevõtmisel mehi-naisi seoses sellega, kas neil lapsed on või ei ole. me räägime siin tajutud diskrimineerimisest või erinevusest. ning Eurobaromeetris on meil olemas samuti vastavate uuringute andmed. nüüd kolmas eh, diagramm näitab meile erinevusi meeste ja naiste vahel tööle võtmisel ning eh, siin on olukord eh, täiesti vastupidine siin vaadatakse, mis on kõige olulisem meeste puhul. ja näeme, et kõige olulisem on erialane kogemus. see määrab oluliselt rohkem kui naiste töölevõtmise puhul. nüüd, jättes kõrvale selle, et noored naised et neil läheb rohkem aega, enne kui nad tööturule jõuavad, et neil on reeglina kõrgem haridus, et ja üks asi läks mul meelest ära. seoses paindlikkusega tööaja suhtes ja laste olemasoluga, need kriteeriumid, millest ma enne rääkisin, need on sisuliselt negatiivse diskrimineerimise kriteeriumid, aga sii-, nendele tuleks lisada veel üks asi. nimelt, et naised võetakse tööle reeglina väiksema palgaga kui mehed. ning erinevus on kuusteist koma seitse protsenti. ning äh, nagu sellest oleks veel vähe, tuleb siia lisada see, et iga lapse sünd, seda näitab OECD uuring, suurendab meeste ja naiste palga erinevust kaheteist protsendi võrra vähenemise suunas. nii et arvestades seda, et niigi raske on pere- ja tööelu lepitada, eriti majanduskriisi tingimustes, on paratamatu, et naised hakkavad töötama osalise tööajaga sest äh, muidu lihtsalt ei ole võimalik neid probleeme lahendada, millest ma teile juba rääkisin. nii et naised sageli töötades osalise tööajaga niimoodi tasapisi reeglina väljuvad üldse tasustatava tööturult. mõnesid mõjutab majanduskriis vahetult, teised aga loobuvad ise töötamisest, tähendab, osad koondatakse mõni jätkab töötamist äh, vabatahtlikus sektoris osalise ajaga ning äh, kõik see, mida me kuulsime naiste vaesestumise kohta, niimoodi saabki majanduskriisi olukorras eriti. tahtsin rääkida oma jutu ära kiiresti ja usun, et ega mul eriti aega ei olegi, aga peaksin nüüd rõhutama, et seetõttu on eriti tähtis, et me pööraksime väga põhjalikult tähelepanu nendele probleemidele, sest naiste vaesestumine on probleem, mis on majanduslik, sotsiaalne ja ka poliitiline. aitäh! proua Morin Chartier. nagu ma alguses ütlesin, on proua Morin Chartier raportöör naiste õiguste komisjoni väga olulise raporti, väga olulises raportis, mis võeti vastu märtsikuus Strasbourgis ning raport puudutab majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele ning proua Morin Chartier tegi selle koostamisel väga põhjaliku töö ja mul on väga hea meel, et täna ta sai siia tulla. nüüd on meil võimalus liikmetel esitada küsimusi ja saada vastuseid. proua Morvai, palun. suur tänu tänase seminari korraldamise eest ning ettekannete eest, need olid äärmiselt huvitavad. mul tekkis küsimus, kas oleks võimalik välja tuua mingid regionaalsed erinevused üldisemas plaanis. mina ise olen Ungarist, mis on siis suhteliselt värske liikmesriik, postkommunistlik riik ning äh, mind häirib sageli see, et ma kuulen üldises plaanis äh, tööpuuduse või tööturu küsimusest Euroopa Liidus ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, aga eriti sageli me ei puuduta üldse poliitilisi või geograafilisi aspekte, eristusi, erinevusi Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. kas on mingid erinevused välja tulnud ning kas on tulnud välja midagi selle kohta, mida me tajume Euroopa Liidus naiste niisuguse positiivse rändluse või liikumisena. kas, sest äh, me sageli Ida-Euroopa naistega seoses näeme, et sisuliselt äh, nad on sunnitud lahkuma oma kogukondadest, jätma maha oma lähedased, oma riigi, oma pere isegi sageli ja niimoodi sundseisus olles minema tööle korist-, koristajatena või muudel taolistel vähetasustatud ametikohtadel rikkamatesse riikidesse Lääne-Euroopas. kas, tahtsingi küsida, on selle kohta ka mingeid uurimusi või mingeid tulemusi välja tulnud? aitäh! aitäh, proua Sammik, kas soovite vastata? Sì, eh, Ci sono eh, differenze tra paesi? jaa, tõesti. erinevused on olemas ning eh, see tuleb välja kõikide kriteeriumite puhul. mõnedes Euroopa riikides, iseäranis teatud riikides tulevad välja märkimisväärsed erinevused meeste ja naiste vahel, naiste kahjuks ka rändluse või liikuvuse puhul on täheldatav, et naised lahkuvad esimesena selleks, et toetada oma peresid. see on üsna laialt levinud nähtus. on läbi viidud uurimusi Itaalias niisuguste naiste suhtes, kes niimoodi Itaalias töötavad, kes kes töötavad näiteks hooldajatena, eakate hooldajatena. paraku ei ole mul konkreetseid andmeid siin kaasas, aga igal juhul tuli välja, et märkimisväärsed erinevused olid riikide vahel ning ka nende rändevoogude vahel ka, et naised migrantidena see on mõnes mõttes uus areng, alguses oli mehi rändajate, migrantide seas märksa rohkem, aga aga praegu on naisi märksa rohkem. ning äh, sellega seoses tekivad uued riskid, et perekond päritoluriigis langeb vaesusesse, aga paraku mul täpseid andmeid ei ole. Äh, proua Kirti, palun. ma räägin rumeenia keeles, mis on minu emakeel ma tahaksin omalt poolt kiiresti esineda paari lühikese märkusega, sest pean minema tööhõivekomisjoni hääletama. kõige tõsisem küsimus minu hinnangul, millega me silmitsi seisame ja mis meil lahendada tuleb, on stereotüübid, stereotüüpiseerimine. proua Morin Chartier ettekande, ettekannet kuulates oli mul kurb meel kuulda, seda, mida ta rääkis ja seda mitmel põhjusel. naised tunnevad selget sotsiaalset survet, sellepärast et eh, nad peavad lapsi saama. ent, ent ikkagi, et nad peavad ka tööd tegema ja ometi meil, nagu me teame, iive langeb. kui me kahekümne esimesel sajandil ei tööta naisena, siis tekib terve rida küsimusi, kuidas me saame ennast ülal pidada. naistel tuleb äh, lepitada töö ja pere, olgugi et perekonnas on ju kaks poolt, mees ja naine. klassikaline arusaam perekonnast näeb perekonna liikmetena ikkagi meest ja naist paljuski langeb pereelu ülesannete täitmise koormus naistele. naised on, on, naised jäävad siin otse kui võrku, sest nad peavad kõiki neid erinevaid kohustusi täitma üheaegselt. ja seda majanduskriisi tingimustes, mis puudutab nii mehi kui naisi väga oluline on, et me räägime siin soolisest perspektiivist, soolisest aspektist tööpuuduse puhul. sest me peame Euroopa Liidus leidma lahendused, mis on, mis on sobivad nii meestele kui naistele ja aitavad mõlematel kriisist välja tulla. me ei saa kõigi suhtes kasutada samu vahendeid, sest naised ja mehed ei ole samas olukorras, see on täiesti selge. ning mina tahaksin, et me üritaksime leida väga konkreetsed lahendused. sest kõik, millest me täna räägime, see peab loomulikult paika, aga lahendust me siit ei näe ning mul tekib küsimus, see võib olla retooriline küsimus, kas teil on välja pakkuda mingeid lahendusi, sest Euroopa Liidus, ja ma kohe lõpetan, on üks konkreetne meetod, mida rakendatakse, see ei puuduta tööhõivet üksnes. ning see on meeste ja naiste võrdne esindatus juhtorganites, mis on volinik Redingi algatus. see on üks, üks asi, mis hakkab toimima. ent kõigis muudes küsimustes on meil praegu ainult palju juttu ja, ja mitte lahendusi. proua Morjan Chartier, teen lühidalt tahaksin teile öelda, et eelmisel aastal, nii et eh, mitte väga kaua aega tagasi, minu riigis Prantsusmaal märtsikuus viidi läbi ulatuslik uuring, eh, mille käigus esitati küsimus, kas te arvate, et kriisi ajal peaks eelkõige tööd saama mehed. kuuskümmend kolm protsenti vastasid sellele jaatavalt. nii, kui te ei arva, et see on, kas te ei arva, et tegemist on stereotüübiga? et naiste töö on ainult niisugune täiendav töö, naiste palk on ainult täiendav palk ja, ja mehed on olulisemad. sellest järeldan mina, et me oleme liikunud edasi küll õiguslikus plaanis võrdsustamisega, aga me ei ole, meil ei ole õnnestunud lepitada pere- ja tööelu meeste ja naiste osas võrdselt meie ühiskonnas ning äh, viidati sellele, et naised ja mehed peavad varsti olema juhtorganites võrdselt esindatud. mina ütleksin, et meeste ja naiste ülesannete võrdne jaotus perekonnas on äärmiselt oluline. lisaks pean ütlema teile sellega seoses, et naised ei ole siin mõistlikud, nad ei tegutse mõistlikult, nad hellitavad mehed ära. seoses laste kasvatamisega. me peame selle olukorra tasakaalu viima ning igalühel on siin võimalik omalt poolt midagi ära teha. proua Samek, kas soovite midagi lisada, enne kui me läheme järgmise sessiooni juurde? Eh, jaa, ma usun, et siin on küsimus valikutest, inimeste otsustest kui meil pakutakse mingeid teenuseid, siis on võimalik valida. perekonna sees loomulikult äh, on võimalik neid ülesandeid jaotada erinevalt ja oluline on siin inimeste teadlikkust suurendada, koolitusi korraldada juba algusest peale, juba noorest east peale. no teine küsimus puudutab hoolekandeasutusi, et meil ei ole neid piisavalt selleks, et eh, naised saaksid töötada ja ei peaks kodus lapsi hoidma. kriis on viinud selleni, et avaliku sektori rahaeraldised vastavas valdkonnas on märkimisväärselt vähenenud, avalikke teenuseid siin pakutakse vähem. hoolekandeteenuseid, sotsiaalhooleteenuseid, sotsiaalhooldusteenuseid. ning lisaks veel prioriteetide küsimus et kui nendes sektorites avalikku rahastamist vähendatakse, tähendab see paratamatult äh, seda, et naised peavad rohkem neid, seda tööd ise ära tegema ja naiste esindatus tööturul paratamatult langeb. see puudutab ka stereotüüpe loomulikult, aga kujutab endast samas poliitilist probleemi. The... suur tänu, sellega lõpetame meie esimese sessiooni ning läheme nüüd teise sessiooni juurde natukene muutub meie koosseis, suur tänu, proua Samek. Äh, proua Terek saab alustada juba arvuti juures, sest teie olite esimene ja teised saavad võtta oma kohad sisse poodiumil. kõik järgmised äh, esinejad, palun asuda siia poodiumile minu juurde. proua Molinevo ja härra Molinevo ja proua Stark seni, kuni te siia tulete, on mul väike teadaanne. meil on kaks külastajate rühma siin ja kui ma eksin, siis palun parandage mind. esimene nendest on Friedrichsere Stiftungist ning teine rühm on praktikantide rühm Euroopa Komisjonist ning palun teil et äh, tervitan teid omalt poolt ja kutsun üles ning julgustan arutelus osalema. ja nagu ma ütlesin teile, läheme nüüd järgmise sessiooni juurde mis puudutab sootundliku, äh, sootundlike aspektide analüüs tööjõuturul, mis sellised aspektid, mis mõjutavad noorte meeste ja naiste tööle võetavust. Agneta Star, kes võtab sõna, rääkides hariduse ja haridusalaste saavutuste mõju äh, tööle saamise suhtes. kas noortel naistel on eelis noorte meeste eest? Äh, Agneta Stark on emeriitprofessor, on avaldanud terve hulga raamatuid, ma olen paari neid lugenud ja minu arvates on need tõeliselt head. meil on mitmeid ühiseid huvisid, nagu näiteks majandusteooria äh,, arvestusteooria, rahvusvahelised äh, palgavõrdlused äh,, tasustatud ja tasustamata töövõrdlused, nii et Agneta, sinul on sõna. aitäh! soolise ebavõrdsuse aruteludel on mõnikord komme muutuda väga depressiivseteks, nii et mul on väga hea meel alustades sellega, et ma räägin sellest suurest edust, mis on saavutatud viime, viimase viiekümne aasta jooksul, kus naiste ligipääs haridusele globaalselt on osutunud tõeliselt fenomenaalseks eduks. me oleme kõvasti võidelnud, teinud seda pidevalt selle eest, et saaksime osaleda kõikidel hariduse tasemetel ja nüüd kogu maailmas näeme me seda mõju. tänasel päeval nähakse naiste haridust ühe võtmeküsimusena äh, riikide majanduse demokra-, äh, demokraatliku arengu jaoks ja konkreetsete näidete juurde tulen ma hiljem tagasi tänasel päeval osalevad tüdrukud ja naised kõikidel haridustasemetel Euroopa Liidus, tulles tihti parematele tulemustele kui poisid ja mehed, kes kipuvad kõrvale jätma öö, äh, uusi ja huvitavaid haridusvõimalusi. see on uus. varem asjad nii pole olnud. ning OECD raport ja OECD, nagu te teate, on laiem kui kahekümne seitsme liikmeline Euroopa Liit, liit. kõikides riikides, kus andmeid on, tõenäolisemalt langevad keskkoolist välja poisid kui tüdrukud ilma lõputunnistust saamata. see slaid näitab ära varased koolist lahkujad ehk siis kooli mittelõpetajad, kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikme, liikmesmaas langevad kaksteist protsenti tüdrukutest ja peaaegu kakskümmend viis protsenti poistest keskkoolist välja seda lõpetamata. kõige hullemad andmed on Hispaaniast kus, kus kolmkümmend üks protsenti noortest meestest katkestab keskkooli ja kakskümmend kaks protsenti noortest naistest. Spaak-, kõige madalamad näitajad on Tšehhi ja Slovakkia näitajad, kus vaid viis koma neli protsenti meestest langeb koolist välja, Sloveenias, kus on kaks koma viis protsenti naistest kooli katkestab, enne kui ta jõuab keskhariduse eh, lõputunnistuseni. küsimus ei saa olla siis bioloogias, sest numbrid ei olnud samasugused kolmkümmend aastat tagasi. tundub et küsimus ei ole mitte ainult, ainult tööjõuturu muutustes, vaid äh, üldisemas tööjõuturu muutustes. tänasel päeval on keskkooli lõpetamine hädavajalik selleks, et tööjõuturule üldse Euroopas jõuda. noorte inimeste kooli äh, katkestamise takes, takistamine on võtmeküsimus. noored naised praegu suurema tõenäosusega lõpetavad keskkooli aga samas on ka tõenäolisem, et nad saavad ka ülikooli tasemel hariduse. see ei ole kena diagramm, kui te, kuid vaadake roheliste tulpade kõrgust. see on kolmas, äh, kolmanda haridustaseme saavutamine sugude kaupa aastal kaks tuhat kaksteist kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesmaa seas ja see on vanusegrupp äh, kakskümmend kuni kolmkümmend neli, et need on ainult naised. tipus on seal kuuskümmend protsenti, järgmine tase on viiskümmend viis protsenti ja te näete, et kogu riikide seas on umbes viiskümmend protsenti naistest vanuses kolmkümmend kuni kolmkümmend neli on ülikooliharidusega. Need väiksed ristid äh, põhjas, ei tähenda mitte seal seda, et äh, andmed on väga madalad, aga tegelikult on seal lihtsalt andmeid ei ole, vaatame äh, seda äh, murdi viiskümmend kuni viiskümmend viis protsenti, samal ajal samas meeste puhul ei ole üheski riigis see määr viiskümmend protsenti. keskendutakse umbes neljakümnele protsendile ja märkimisväärselt madalam on see number väga paljudes riikides. see on väga suur muutus Äh, võrreldes kolmekümne, neljakümne aasta taguse ajaga. niisiis, noored naised tahavad kõrgemat haridust saada, mida nooremad, äh, noored naised lahendavad ka klassierinevusi. kui me vaatame ülikooli lõpetajaid, kelle vanematel ei olnud kõrgemat haridust, siis siin jälle naised annavad paremat tulemusi kui mehed rohkem, rohkem kui kümme protsenti eh, rohkem naisi läheb ülikooli kui mehi riikides nagu Kreeka, Island, Norra, Portugal, Sloveenia ja Hispaania. ehk naised ületavad klassibarjääre, ületavad raskused selles mõttes, et neil ei ole vanemaid, kes oleks harjunud kõrgharidusega ja nad on edukad iga haridustaseme juurde vähen- äh,, iga haridustasemega vähendab, väheneb tööpuuduse oht. ning jätkuv majanduskriis on kõige valusamalt äh, löönud inimesi, kellel ei ole keskharidust ning sellel tasemel huvitaval kombel on ta valusamalt löönud mehi kui naisi ka selles hariduseta inimeste grupis, sest traditsioonilised meestetööd on ära kadunud. näiteks tootmises, kus globaliseerumisega on traditsioonilised meestetööd Euroopast välja kolinud. see päris kindlasti ei tähenda seda, et naiste elu on lihtne, aga soolise ebavõrdlus, ebavõrdsuse kurb osa on see, et mehed Äh, tööjõuturul on silmitsi naiste traditsiooniliste probleemidega. Äh, sellest hoolimata on naistel märkimisväärseid probleeme. kui me vaatame seda, mis toimub siis, kui te olete tööjõuturul, haridustase mängib väga suurt rolli äh, selles, kui palju te teenite. kõrgem haridus tähendab madalama tööpuuduse riski ning kõrgemad haridustasemed tähendavad reeglina paremat palka. kuid kõikides tööjõuturu valdkondades teenivad mehed rohkem kui naised sama äh, kvalifikatsiooni puhul. naised on saanud kõrgema hariduse ja kuigi nad ei ole nii palju majanduslikult võitnud kui mehed, siis küsimus tekib, miks nad Äh, haridust tahavad hm.. kui nad kõrgemat haridust ei taotle, siis nad teeniksid veel vähem. aga huvitav on see, et paistab olevat kõikidel tasemel meeste poolt huvi kõrghariduse vastu aina väheneb, hoolimata sellest, et nad teenivad rohkem, kui nad äh, kõrghariduse saavutavad tihti öeldakse, et naised ei, naised ei ole majanduslikult ratsionaalsed, nad ei tee majanduslikult ratsionaalseid otsuseid. minu küsimus on nüüd, kas mehed on kaotanud nüüd osa oma traditsioonilisest äh, majanduslikust äh, ratsionaalsusest? sellise küsimuse võib esitada. haridus ei ole hästi integreeritud, pole nii, et mehed ja naised lähevad samadesse valdkondadesse, kuid traditsioonilised traditsiooniline haridusvaldkondade iseloomustamine ei kehti enam, näiteks hool, hoolitsemise alane töö. kui tegemist on näiteks intensiivravi õendusega, siis see on samavõrd tehnoloog-, kõrgtehnoloogiline samm, kõrgtehnoloogiline töö, see peab olema väga täpne, samad kvalifikatsioonid peavad olema olemas selleks, et hoolitseda inimeste eest kaastundlikult ja suuta kommunikeerida väga kõrge kvalifikatsiooniga insener, kes vastutab personalitöö eest oma megasuurusega ettevõttes, sõltub, sõltub palju rohkem kommunikatsioonioskustest kui öö, ähm, see vanasti tema hariduse põhiselt olla äh, võinuks. siis on olemas öö, Äh, grupp NEET äh, inimesed ehk siis, kes ei ole tööl ega õppimas, see on keeruline grupp, sest me räägime sellest, mida nad ei tee, aga me teame väga vähe sellest, mida nad tegelikult teevad. on väga lihtne lüüa nad kõik kokku, et nad on probleemsed ja neil olid väga suured probleemid nende elus, aga ma arvan, me püüaks, püüaksime aru saada ka sellest, mis see on, mis nad teevad Nad äh, tegelevad oma huvidega, panustavad äh, perekonnale, nad teevad halbu otsuseid ja häid otsuseid, andes hea panuse, aga on väga keeruline, kui on meil väga suur hulk inimesi, keda me klassifitseerime negatiivselt. Nad ei ole maksu, nad ei tee maksustatavat tööd, nad ei ole koolitusel, nad ei tee nagu midagi kasulikku, aga meie oletame, et nad ei tee mitte midagi. aga ma arvan, et on väga-väga oluline teema saada sellest palju rohkem teada, et saada aru, mida teevad noored inimesed Euroopas, saada aru, mida nad mõtlevad. erinevates riikides on need erinevad grupid äärmiselt erineva iseloom-, äh, karakteristikutega ja siin on üks äh, dokument, millele ma viitan ka oma, ähm, millele ma ettekandes ka viitan, selle kirjalikus materjalis, see viitab ka sellele, et ei ole võimalik seda probleemi lahendada äh, vaid ühtede meetmetega kui meil on noored väga kvalifitseeritud naised, kellel on vaja ligipääsu tööjõuturule, siis see on täiesti teine olukord võrreldes sellega, kui on tegemist meestega, kellel on madalad kvalifikatsioonid ja kes ei suuda üldse tööjõuturule sisse murda või siis noored mehed, kes, kellel on äh, oskused, mis pole enam tööjõuturul nõutud. me vajame täiesti teistsuguseid lähenemisi, täiesti erinevaid vahendeid. kui me vaatame nüüd üleminekut haridusest või sellest tööjõuvälises positsioonis olemisest tööjõuturule, siis me teame, et sugu mängib siin rolli. noortel naistel on tihti ajutised töökohad, mille tingimused on halvad, aga neil on vähemalt töökohad. kuidas me saame neid aidata? et see seda kuidagi kirjeldada kvalifikatsioonide portfellis, portfoolios, kuidas me peename noori inimesi võtma vastu mitmeid pakkumisi täiendavaks hariduseks, kui tundub, et nad ei ole enam huvitatud haridusest ja see haridushuvi on kadunud, õpihuvi on ju ammu enne kadunud. Ehm, migrant, immigrantidest noored mehed ja naised on täiesti konkreetne probleem ja OECD on teinud põhjaliku uuringu, mis tundub viitavat sellele, et äh, tänu geograafilisele kontsentratsioonile nad on kontsentreerunud koolidesse, kus paljudel õpilastel on väga madala haridustasemega emad ja see on täiesti selge marker koolis. ehk jälle, naiste haridus mängib rolli. kui me suudame äh, ühtlasemalt hajutada neid inimesi erinevat tüüpi koolidesse, siis nende tulevik on palju-palju parem. samuti, praegu me peame ka ettepoole mõtlema kui me räägime sellest, et naistel on üleharituse oht, siis on väga oluline viidata ka sellele ohule, et mehed on alahariduses, eriti kui me vaatame maailma ja vaatame näiteks Korea taotlusi et, et kaheksakümmend protsenti nende elanikkonnast oleks ülikooliharidusega. Öelda, et naised on üleharitud, on ähm, problemaatiline avaldus seetõttu on väga-väga oluline kasutada informatsiooni, mida me siin enne näitasime, kus naiste kõrget kvalifikatsiooni ei võ-, võta tööandjad arvesse, nad on kvalifitseeritud, aga tööandjad on palju rohkem huvitatud sellest, kuidas nad välja näevad või kas neil on lapsi. ja samuti, kui me vaatame seda, inimesed, kes töötavad, kes teevad seda, mida Euroopa peab tegema aastas kaks tuhat kolmkümmend viis, kaks tuhat nelikümmend, siis need on need noored inimesed, kes täna oma haridusteed alustavad. ja see, et meil oleks väga kõrge kvalifikatsiooniga uudishimulikud loovad noored, noortööjõud, kes leiab lahendusi kõikidele probleemidele, mida me täna isegi ette kujutada ei suuda, see on väga-väga oluline asi haridus ei lahenda kõike. hariduse eesmärk ei ole mitte ainult tööjõuturg, aga see, et igal noorel inimesel oleks võimalus minna ja püüelda oma unistuste poole, et teha nii kõvasti tööd kui võimalik selleks, et saada uusi teadmisi, uut infot, selleks, et realiseerida oma ideaale. see on minu jaoks kõige olulisem teema, mis äh, Euroopa ees täna on. aitäh! Uh, suur aitäh, Agneta Stark, teie sõnavõtt. see sõnum on väga-väga selge ja täpselt nii ma mäletan, kui ma teie raamatut lugesin, ka siis seal oli sõnum väga-väga selge, nii et jälle suur tänu. nüüd teen jälle, annan sõna õiguse proua Nevedova. Katariina Nevedalova on FEMi arvamuse variraportöör teemal noorsootööhõive lahendamine, võimalikud äh, lahendused ja räägin slovaki keeles. jah. kõigepealt tahaksin tänada teid ja tahaksin ennast äh, välja vabandada, et mul olid mõned teised ülesanded ja tulin siin natukene hiljem. ja ma väga vabandan, kui kordan asju, millest on juba räägitud on tõsiselt huvitav rääkida peale eelkõnelejat, sest ma olen paljuga nõus, millest ta rääkis. siin on üks asi küll, mis te ütlesite, et haridus ei ole lahendus kõigele. see ei ole lahendus küll kõigele, kuid päris kindlasti aitab ta probleeme lahendada. ja see on pikaajaline protsess ja see ei lahenda probleemi ära kohe. aga see on tõesti põhiline, põhiline tööriist, mille inimene oma eluks võib saada nii et minu arvates on oluline jätkuvalt in eh, haridusse investeerida ja seda toetada. ja see on kogu minu ettekande sisu. kui me vaatame noorte inimeste tööpuuduse määra, siis selle aasta märtsis oli see kakskümmend kolm koma viis protsenti, mis on päris suur, kuid samal ajal peame vaatama numbrit kaks miljonit, mis on töökohad, mis on küll olemas, aga inimesed ei saa nendele minna, sest neil ei ole õigeid, äh, õigeid oskusi selle jaoks. mida me peame lahendama tänasel päeval Euroopa Liidus? ja see on ka Euroopa Komisjoni ettepaneku põhi ja seda tänu sotsialistide grupile, kes samuti seda ideed toetavad. Nad on pöördunud ka Euroopa Komisjoni poole tänasel päeval Euroopa Parlamendis on laual haridussüsteemi reformi ettepanek, kus me räägime nendest teemadest, nii et me samadest teemadest ei räägi viiekümne ja kaheksa, kahekümne aasta pärast, sest tegemist on struktuurse küsimusega. ja kui me vaatame tänase päeva noori töötuid peame arvesse võtma seda et, et kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetanutest on naised, aga kus nad on? kui me vaatame tööjõuturgu, siis kui me va-, vaatame ametikohti, siis kuidagi on mehed edukamad töökohtade saamisel. on tõsi, et kui naine püüab tööd saada, siis on tõsi, et äh, tööandja küsib alati, aga millal te kavatsete lapsi hakata saama? ja tööandja võib-olla eelistaks meest, sest siis võib ta olla kindel, et see mees ei jää tööelust mingiks ajaks kõrvale. ja ma arvan, et me peame toetama ka noori naisi ettevõtjatena seegi on vajalik, me peame toetama naisi, et nad ei oleks, nad ei oleks ettevaatlikud ja liigselt kartama enda ettevaate lootmi-, äh, loomist, mis võiks olla piisavalt äh, edukas, et pakkuda talle endale sissetulekut ja ta ei pea muretsema selle pärast, et kui ta lapsi saab, siis vahepeal keegi laseb ta lahti, sest tegemist on tema äriga. tema võib seda juhtida ja kontrollida lisaks sellele on meil noored inimesed, nagu te ütlete, ei tee mitte midagi, nad ei õpi, nad ei tööta, mitte midagi. ja ma olen nõus sellega, et see on negatiivne trend. me peaksime kuidagi neid noori inimesi aktiveerima. on väga palju probleeme Youth in Action näiteks, mis on siis Euroopa Liidu programm, mis pakub neile inimestele niinimetatud mitteametlikku, mitteformaalset haridust ja kui nad haridust, kui nad töökohta ei saa, siis võib-olla omandavad näiteks mingisuguseid teisi oskusi läbi selle mitteformaalse hariduse. isegi kui ei ole tegemist klassikalise haridusega, kuid see on samuti väga-väga oluline. veel üks viis, kuidas aidata naisi tööjõuturul on toetada tüdrukuid et nad läheksid õppima teadust, loodusteadusi, matemaatikat, sest kui me vaatame tulevikku, siis meil on võib-olla vaja rohkem inimesi, kes oleks nendes valdkondades haritud. nii, et seal poleks äh, ainult poisid, need, kes matemaatikat õpivad ja ühel päeval on võib-olla mõni naine see, kes töötab välja mingis uue matema-, mingi uue matemaatilise teesi aga seegi on küsimus, mis tuleb praegu juba ära lahendada äh, alg- ja keskkoolis, sest õpetajad peaksid toetama tüdrukuid taolisi, et nad innustaksid neid taolisi aineid valima. eesistuja püüab mind peatada, püüan teha nii kiiresti kui suudan. mida me tegema peame, on aidata naistel äh, kuidagi kokku sobitada töö ja eraelu. mis kõik tähendab et me peame aitama hoolitseda lastehoidu eest. kui naine otsustab, et ta lapsi tahab, on tal ka võimalus, kuhu, on tal koht, kus keegi tema lapse eest hoolitseb. seda peaks tagama riik. sest me teame, et ta peab olema kindel sellest, et kui ta tuleb tagasi peale lapsepuhkust tuleks maksta talle sama palju, mitte kaksteist protsenti vähem, nii nagu tänasel päeval veel on. meil on endiselt olemas sooline palgaerinevus. mul on umbes neli lehekülge erinevaid ettepanekuid, nii et siin ma pean küll lõpetama. aitäh teile tähelepanu eest uh,! uh suur aitäh, mul on väga hea meel, et meil, sul on neli lehekülge, mida me mille sa võid meile välja jagada ja loomulikult hea meelega osaleme selles, kahjuks peame siiski edasi liikuma. ja nüüd annan sõna proua Zuberile, palun. Eh, tere pärastlõunat kõigile, kõigepealt. vabandan, ma pidin kõnelema esimeses paneelis, aga tänu teistele kohustustele ei saanud seda teha. küll aga mõned kommentaarid, kui lubate tahaksin oma kommentaaridega keskenduda hariduse küsimusele ja tema seostele äh, tööjõuturul osalemisega. mõned omapoolsed mõtted selle kohta, mõnedes riikides, minu riigis, minu riik on nende rühm, äh, riikide rühmas, mis juhtub on siis see, et terve hulk noori inimesi, kes on kvalifikatsioonispektrumi tipus, ei suuda leida tööd omaenda riigis. seda näeme ikka rohkem ja rohkem. noored inimesed kõige,, kõige-kõige kvalifitseeritumad noored inimesed on kas üldse tööta või leiavad tööd ainult väga ebakindlas olukorras ja lõpuks töötavad nad palju halvemates tingimustes kui madalama kvalifikatsiooniga inimesed teistes Euroopa riikides. mis ma tahan öelda, on inimesed, kes on investeerinud haridusse, väga tihti ei saa sellest kasu, nagu näiteks võivad inimestel olla magistri äh,, doktori või äh, kõrgemadki äh, haridused, aga nad võivad saada näiteks mingisuguse õppestipendiumi, kuid mitte tööle mõnedes riikides, nagu näiteks Portugalis, kus on väga pikka aega läbi surutud madalate palkade poliitikat, siis läbi, terve hulk inimesi ei pääse üldse tööjõuturule, sest nad ei ole kas piisavalt kvalifitseeritud või on nad ülekvalifitseeritud ja see, sellel on väga negatiivne, väga suur mõju sellele riigile. mis tähendab, et terve hulk hästi heade kval-, äh, kvalifikatsioonidega inimesi lahkuvad riigist, ajude väljavool, need inimesed on investeerinud oma haridusse, nad tahavad sellest midagi tagasi saada ja ta näe tulevikku omaenda riigis mina isiklikult tean paljusid juhtumeid, kus inimesed tegelikult lahkuvad, kus inimesed jätavad, äh, varjavad osa oma kvalifikatsioonist CV-s, sest nad teavad, et nad selle töökoha peale on ülekvalifitseeritud. Nad teavad, et töö, mida nad taotlevad, ei vaja taolist kvalifikatsiooni, ei vaja sellist haridust, selline on olukord paljudes riikides. teine trend, mida me näeme tänasel päeval, on see, et arvestades seda tausta, tudengitel pole mingit motivatsiooni õppida, nad teavad, nad näevad, et inimesed, kes on õppinud palju kauem, kui nemad seda teinud on, kes on oma äh, kõrgema taseme hariduse lõpule viinud, ei saa ikkagi töökohta ja nad mõtlevad, miks ma pean siis õppima, kui põhimõtteliselt mu väljavaated on täpselt samasugused ja mingisuguseid täiendavaid võimalusi ma tänu sellele ei saa. ma tean, et see ei ole tegelikult tõsi, me teame, et kuigi on väga palju äh, hariduseta töötuid, on võimalused sul siiski paremad, kui sul on diplom olemas. aga kui me seda küsimust vaatleme, siis on oluline vaadata ka tööjõuturu vajadusi. ja siis vaadelda ebavõrdsust, kui räägime tööjõuturu jagamist kogu Euroopas me teame, et osad äh, riigid on suunatud pigem ühte tüüpi tööhõivele, teised natuke teist tüüpi tööhõivele, me peame olema kindlad, et inimesed, kes haridusest välja tulevad, on, äh, leiavad oma koha tööjõuturul selle asemel, et riigist kolida välja töö leidmiseks. vastasel korral sisuliselt kogu meie riigi investeering läheb lihtsalt raisku. aitäh, suur tänu ja kas proua Stav, tahate vastata nendele kommentaaridele, nendele sõnavõttudele? ma arvan, et on väga-väga oluline põhjalikult analüüsida seda, millised on need probleemid, mida te püüate lahendada erinevate, erinevates olukordades, sest mõnedes valdkondades, enamikes Euroopa riikides on probleem selles, et saada kõrge kvalifikatsiooniga inimesi õigesse töökohtadesse, teistes on kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, kes ei leia töökohti. ja see eh, erinevus on ikka suurem ja suurem probleem. pikemas perspektiivis me teame, et Euroopa vananeb ja me teame, me vajame seda annet, et rakendada neid käemas, käesoleva probleemi lahendamisel, aga see kindlasti Need, mis te välja tõite, on probleemid äh, riikides, kus on väga suured majandusprobleemid, kus terve hulk, terve põlvkond äh, väljaõppega inimesi või väga spetsiifiliste oskustega töölised, kus äh, nende töö turg lihtsalt ära kaob. kuidas neid ümber koolitada, ümber suunata ja anda neile nõu, see on see küsimus, kuidas me anname nõu noortele inimestele, et leida õiget tüüpi haridus siin on, siin ei ole päris kindlasti see, et üks mudel sobiks kõigile, aitäh. suur aitäh, proua Stark. ja nüüd läheme programmiga edasi. ja paluksin sellega järgmised kõnelejad. härra Daniel Molineovo Eurofondist, kes tutvustab järgmist teemat, noored äh, olukord tööjõuturul äh, noortel meestel ja naistel äh, ja kuidas seda mõjutab lapsehooldus ja teiste äh, hooldust vajavate pereliikmete eest hoolitsemine. härra, härra Molineva on uurija, kes on uur-, tegelenud elukvaliteedi uuringutega aastast kaks tuhat kümme, enne seda töötas Daniel Euroopa sotsiaalteenuste võrgustikus, kus ta keskendus laste ja perepoliitika ning vaimse tervise poliitikatele. palun, sõna sul. suur tänu. Um, um... suur tänu. Eurofond on oma töös analüüsinud kolme elemente, elementi noorte inimeste elus, kellel on hoolduskohustus tööturul. meil on omaenda Euroopa elukvaliteedi uuringu arvamused või uurimuse tulemused, meil on Europarameetri analüüs ja Euroopa tööturu analüüsi tulemused, mida me kõik oleme siis omalt poolt analüüsinud. samuti vaatasime, millised on sidemed koduste hoolduskohustuste vahel ja tööturu olukorra vahel. me oleme keskendunud peamiselt naistele, sellepärast et koduse hooldusega tegelevad peamiselt naised. oleme läbi viinud kulutõhususe analüüsi ning hinnanud ka lastehoiuvõimaluste, võimalusi ja teenuseid Austrias. meil on äh, Eurobaromeetri andmed, mis äh, näitavad, et kaks koma kaks miljonit viieteist kuni kolmekümne aastast inimest hoolitsevad vanema sugulase eest ja need äh, inimesed, äh, nende inimeste hulgas on nii aktiivselt, äh, aktiivseid kui ka mitteaktiivseid ja nagu ma varem ütlesin, peamiselt tegelevad hoolduskohustustega kodus naised. Europarameeter näitas, et osalise ajaga hoolduse ja täisajaga hoolduse puhul olid näitajad väga erinevad. üks koma viis miljonit naist ja seitsesada tuhat meest tegelesid täisajaga hooldusega, nii et naisi oli viiskümmend protsenti rohkem, aga osalise koormusega vanurite eest hoolitsejate hulgas oli parem sooline tasakaal. lisaks sellele on oluline rõhutada, et need inimesed, kes tegelevad hooldusega, on väga äh, ebastabiilsel positsioonil tööturul. tõenäosus, et nad kriisi tõttu oma töökoha kaotavad, on suurem ning nad suhtuvad äh, ka pessimistlikumalt oma uue töö leidmise võimalustesse, kui nad peaksid oma hetketöö kaotama. ja väga palju on neid inimesi, kes on, kes ei ole kunagi hoolitsenud vanema sugulase eest. kui sa oled alla kolmekümne aasta vana ja sa vahetad töökohta rohkem kui viis korda, siis sinu, sa ei ole väga hästi tööturul jalga kinnitanud. siis veel andmed selle kohta, kuidas inimesed hoolitsevad vanemate sugulaste eest kaheksateist kuni kahekümne üheksa aastaste vanemate hulgas tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmisele asjaolule. väga paljud noored, kellel on lapsed ja kes ei osale tööturul, soovivad, sooviksid tegelikult olla tööturul aktiivsed, kui neil oleks paindlik tööaeg. kaheksakümmend protsenti on see näitaja kui küsida töötavatelt inimestelt, kas nad tahaksid töötada rohkem või vähem, siis enamus inimesi tahaks töötada väiksema tööajaga aga, aga kaheksateist protsenti noortest vanematest tahaksid töötada rohkem töötunde. Nad töötavad osalise ajaga, Euroopa elukvaliteedi uurimuses analüüsisime ka töö ja eraelu tasakaalu, rääkisime, esitasime erinevaid küsimusi, küsisime, kas äh, ja, ja selgus, et äh, väga paljudel inimestel oli äh, raske kodust neid töid teha, sellepärast et nad olid pärast äh, oma töökohal te te teostatud tööd väsinud. ja me analüüsime ka, analüüsisime ka vastupidist olukorda, nimelt seda, kui sageli on inimestel raske just nimelt koduste kohustuste tõttu tööl keskenduda püüdsime siis uurida seda konflikti eraelu ja tööelu vahel. Need inimesed, kes hoolitsevad väikeste laste eest, ähm, satuvad sagedamini sellisesse olukorda, kus nende pereelu ja tööelu satuvad konflikti. kolmkümmend protsenti noortest naistest ja meestest kellel on lapsed, väitsid, et neil on probleeme töö- ja pereelu ühitamisega ja mitte lastega noorte puhul oli see näitaja kümme protsenti. noored inimesed, kellel on lapsed, tunnevad oma positsioon, tunnevad ennast rohkem ohus olevat tööturul, nende, nad peavad oma töökohta vähem stabiilseks lastehoiuvõimalused aitaksid vähendada probleeme seoses töö ja eraelu lepitamisega ja Euroopa elukvaliteet üks vähestest Euroopa tasandi uuringutest, mis on uurinud probleeme, millega vanemad vastakuti põrkuvad seoses lapsehoiuvõimaluste otsimisega oleme küsinud, milliseid takistusi on olnud lastehoiuteenuste kasutamisel ja lastega noored, suurem osa nendest on püüdnud kasutada lastehoiuteenuseid, kaheksakümmend üheksa protsenti vanematest nimelt. kõige suuremaks takistuseks aga oli lastehoiuteenuste kuulu hind. kuuskümmend kaks protsenti pidasid hinda probleemiks siis äh, järgmine tõsine probleem oli kohapuudus lastehoiuasutustes, äh, seejärel äh, füüsilised juurdepääsutõkked, kaugus näiteks ja kolmas ja viimane probleemide valdkond, mida esile tõsteti, oli lastehoiuteenuse kvaliteet. selline on siis noorte meeste ja naiste olukord kui neil on kodus hooldamiskohustus. aga milline on siis lastehoiuteenuste ja tööturu olukorra vaheline seos? tavaliselt me kipume arvama, et noored, kellel on lapsed ja kes ei saa kasutada lastehoiuteenuseid, ei saa tööturule pääseda. Eurobaromeetri andmed aga näitavad, et et äh, sageli on äh, hoolduskohustus takistuseks äh, nendele, kellel on madalamad kvalifikatsioonid ja niikuinii raskusi tööturule pääsemisega, nii et vanema sugulase eest hoolitsevad tõenäolisemalt need inimesed, kellel niikuinii on raske tööturule pääseda. ja yeah niisiis äh, sama kehtib ka lastehoiuteenuste puhul. me tavaliselt arvame, et naised hakkaksid tööturul paremini osalema siis, kui oleks rohkem lastehoiuteenuseid, kuid ta Taani näide näitas vastupidist. lastehoiuteenuste hind ja versus stiimul tööturule pääsemiseks, see on loomulikult üks asjaolu, millele tuleb tähelepanu pöörata ning ähm, arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et äh, tööturule pääsedes kaovad ära mitmed sotsiaalteenused, äh, sotsiaaltoetused. ja mõningate pereelu ühendamise, mõningad sotsiaaltoetused tegelikult äh, on hoopis suurendanud soolist lõhet. siin võib näiteks tuua Austraalia, Ühendkuningriigi ja mõned teised riigid. suuremad investeeringud lastehoiuteenustesse ei ole mingi imerohi, mis aitaks tagada naiste suurema osaluse tööturul riikides äh, nagu Rootsi ja Norra, kus äh, on taskukohase hinnaga lastehoiuteenused tagatud, näitavad uuringud, et et äh, investeeringud hoiuteenustesse on võrdselt äh, tähtsad äh, paindlikumate tööaja eeskirjadega. aga nüüd kärbete ajastusel, kuidas põhjendada suuremaid investeeringuid lastehoiuteenustesse Austrias, viidi läbi uurimine, et hinnata lastehoiuteenustesse investeeringute tasuvust, tegemist on uurimisega, kus võetakse arvesse erinevaid reid, nagu näiteks töökohtade loomine, suurema palgavõimaluse maksude kaudu, kasu suundumine riigieelarvesse ja nii edasi ja nii edasi. ja kui teha siis see kulutõhususe analüüs, siis võetakse arvesse erinevaid kulusid, samuti uute lasteasutuste esitamine ja nii edasi ja nii edasi. arvestatakse ka hoiukohtade arvu, aga ka loodud töökohtade arvu koolitus- ja hoiusektoris ja teisi erinevaid asjaolusid, mida on võib-olla raskem hinnata, nagu tarbimise kasv ja nii edasi kõiki neid erinevaid tegureid halvasse võttes hinnatakse, milline on maksukasum otseselt, otseste maksudena ja kaudselt ning see on siis pilt sellest, milline see olukord on, sõltuvalt sellest, kui pessimistlikult või optimistlikult hoiukohtade juurde loomisesse loomise mõjudesse suhtuda. siin on kolm stsenaariumit ja isegi kõige pessimistlikuma stsenaariumi kohaselt pärast nelja aastat tasub lastehoiukohtadesse investeerimine ennast ära. hinnanguliselt loodakse kolmkümmend kuni nelikümmend viis tuhat uut töökohta investeeringute kaudu lastehoiuteenustesse. see on siis üks hiljutine uuring Austriast. selline kõikehõlmav kulutasuvuse analüüs lastehoiuteenustesse investeeringute kohta ja lõpetuseks võib öelda, et laste ja vanemate sugulaste eest hoolitsemine on endiselt äh, üks peamisi põhjuseid, äh, miks inimesed ei saa töötada nii palju, kui nad sooviksid või üldsegi tööturule pääseda meil olid oma Barcelona eesmärgid lastehoiuteenuste kättesaadavuse kohta, aga kuna praegu on meil kärpemeetmete ja majanduskriisi ajastu, siis äh, lastehoiuteenuste puhul on sageli tõsiseks takistuseks äh, nende teenuste hind. ja mis puudutab noorte pääsu tööturule, siis äh, oluline tegur ei ole mitte ainult lastehoiuteenuste hind, vaid ka see, kuidas äh, maksureformid on mõjutanud kogu leibkonna positsiooni. suur tänu! Te rõhutasite õigusega, kui oluline on lastehoiuteenuste pakkumine lastehoiuteenustega kaasneb sageli ka majandusliku sõltumatuse suurenemine, nii et äh, väga tore, kui ühiskonnas on olemas vajalik sotsiaalne taristu. nii et suur tänu teile ja nüüd on võimalik parlamendiliikmetel sõna võtta, palun, proua Marve. suur tänu, suur tänu selle huvitava sõnavõtu eest. Teie keelekasutus oli sooliselt neutraalne Te rääkisite lastehoiuteenuste kättesaadavusest ja inimeste töölevõtmise võimalustest ja stsenaarium, mida te kirjeldasite, oli tegelikult optimistlik, ma pean paraku tunnistama, et et kõik need asjaolud praeguses maailmas mõjutavad rohkem naisi kui, kui mehi vanemlikud kohustused on paljudes Euroopa Liidu osades endiselt naiste pärusmaaks. seda näiteks minu enda koduriigis ja ka teistes postsovjetlikes riikides ja ka lõunapoolsetes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus naised on ainuvastutavad laste kasvatuse eest. sellega kaasnevad muidugi oma raskused. oleme sellest juba ka tänase töökoja käigus kuulnud. raskused tööturule pääsemisel, töökoha leidmisel, töölevõtu intervjuus sageli esitakse küsimusi, kas teil on lapsi, kas te planeerite lapsi ja nii edasi ja nii edasi. minu küsimus teile oleks, kas asjad on muutumas kas äh, laste omamine hakkab mõjutama ka meeste tööle saamise võimalusi? ja kas äh, vanemlikud kohustused on muutumas ka meeste ülesandeks? kas äh, ja kas sellega seoses suureneksid investeeringud lastehoiuasutustesse, lastehoiuteenustesse, kuivõrd ähm, lastehoiuteenuste pakkumist peetakse selle tulemusena rohkem ühiskondlikuks küsimuseks ja mitte niivõrd naiste probleemiks. kui vanemlikud kohustused on võrdselt nii meeste kui naiste vastutusel, siis kas see aitaks meil üldiselt tagada paremat tasakaalu pere ja tööelu vahel? kas see ei aitaks üldisemalt paremini mõista seda, et töö võtab oma aja, aga lisaks määratud tööajale peab jääma aega üle ka perega seotud kohustuste jaoks ja, ja kodu jaoks. see on väga oluline soolise võrdõiguslikkuse seisukohast, seetõttu ka selline keeruline küsimus. palun võtame seda kõike osade kaupa ja mis puudutab kohustuste jagamist kodudes, siis meie Euroopa elukvaliteedi analüüsi andmed näitavad, et naised tegelevad vanemlike kohustustega rohkem endiselt kui mehed. aga uuringu tulemused näitavad ka seda, et teatavaid muutusi on Äh, sellepärast et kahe tuhande kümnenda aasta töötingimuste analüüsi äh, tulemused näitavad, et pere leivateenijaks ei ole sugugi mitte alati ainult mees või peamiseks leivateenijaks äh, ja kui see nii on, siis mees, naistel on üha sagedamini vähemalt osalise tööajaga töökoht siis äh, mitteametlik äh, ülesannete muutused, ähm, mida võib täheldada, vanavanemate roll on suurenemas, äh, lapselaste eest hoolitsemisega seoses. viidi läbi ka uurimus, mille nimi oli Emade päästjad, vanaemad see, seal analüüsiti riike, kus äh, lastehoiuteenuste kvaliteet või lastehoiuteenuste võimalused olid väga piiratud ja seetõttu on rakendatud teisi mudeleid naiste tööturu osaluse parandamiseks lastehoiuteenuste pakkumine ja soolise võrdõiguslikkuse temaatika. see Austria töökoja and-, analüüsi puhul on huvitav just see, et vaadatakse üldist mõju majandusele, mitte naiste tööhõivele kui sellisele, vaadatakse, analüüsitakse ka seda, kui palju töökohti näiteks luuakse ehitussektoris, see on valdavalt meeste sektor ja ma arvan, et see ongi õige lähenemine. naiste kaasamine tööelule, tööturule on loomulikult väga oluline, kuid üldine uute töökohtade loomine, kolmkümmend, nelikümmend viis tuhat võimalikku uut töökohta on vägagi motiveerivaks teguriks, aga loomulikult kõiki teisi võimalikke tegureid tuleb samuti arvesse võtta. töötundide kasvamise potentsiaal nii meeste kui naiste jaoks ja nii edasi ja nii edasi, tarbimise suurenemine. suur tänu, härra Molinuevo selle eest, et tulite meie tänasele seminarile ja nüüd läheme edasi. meie järgmine sõnavõtt on meie selle ürituse vooru viimane kõneleja Mattias Suuter Innsbrucki ülikoolist, kes on ka Göteborgi ülikooli külalislektor praegusel hetkel, tema tutvustab meile oma uuringuid, mis puudutab soolisi erinevusi konkurentsivõimega seoses ja tegemist on siis eksperimentaalmajanduse teemaga tegeleva professoriga, nii et ähm, palun, teil on sõna. suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest. tere, äh, head pärastlõunat teile, lugupeetud daamid ja ka üksikud härrad Äh, üks asi, kui me tahame paremat soolist tasakaalu tööturul, oleks äh, meeste huvi tekitamine. ja kui te siiamaani ei teadnud, et tööturul on soolised erinevused, palgaerinevused, äh, karjäärivõimaluste erinevused, siis nüüd pärast seminari eelnevaid sõnavõtte peaksite te sellest küll teadlikud olema selleks on erinevaid põhjuseid, mida on siin ka mainitud, näiteks diskrimineerimine. sõna otseses mõttes Ähm, meeste ja naiste vaheline diskrimineerimine. raske on luua sellist keskkonda, kus naistel oleks lihtne ühitada pereelu ja tööelu, samuti mõningate majandussektoritega seotud, seotud äh, omapärad, näiteks äh, naised valivad sageli sellised töökohad, kus on võima-, majandusliku kasumi teeni-, teenimise võimalused väiksemad. mina keskenduksin ühele uuele tegurile konkurentsis osalemise soovitegurile Äh, praegu te ei peaks mitte ainult kuulama, vaid mõelge palun minuga kaasa, tõstke üles käed, kui teie saite oma töökoha ilma, et te oleksite pidanud konkureerima kellegi teisega. kui te olete selle töökoha niiviisi saanud, siis tõstke käed, teie, palun. aga teie olete erand. see näitab ja see on loomulikult selline retooriline näide, see näide näitab, et kui me ei tunne ennast konkurentsi ja võistluse olukorras mugavalt, kui see meile ei meeldi, siis on meie võiduvõimalused väiksemad. ja tegelikult konkurentsi olukorra väljakutsete vastuvõtmise osas on meeste ja naiste vahel suur erinevus. naised on valmis konkurentsis osalema väiksema tõenäosusega ja hiljem maksab see kätte palga ja karjäärivõimaluste näol. selle kohta on oma tõendid ja sellega seoses tekib äh, paar tähtsat küsimust. mida me saame selle vastu ette võtta kõigepealt? ja siis küsimus, kas on võimalik rakendada poliitilisi äh, meetmeid, nagu näiteks äh, kvootide kehtestamine, sellest räägiksin hiljem veel. aga poliitiline sekkumine ei tähe-, ei tohiks leida aset ilma, et me oleksime määratlenud, millal selline erinevus tekib. kui me tahame poliitilisel tasandil sekkuda, siis tuleb täpselt paika panna, kus tekib see käitumuslik või motivatsioonialane erinevus naiste ja meeste elus. just nimelt äh, sel hetkel kõige hiljemalt, kui mitte varem, tuleks sekkuda. ja selle siin on räägitud äh, erinevatest äh, kogutud andmetest äh, viieteist kuni kahekümne üheksa aastaste noorte kohta ja nii edasi. aga mina olen analüüsinud lausa kolmeaastasi mudilasi lasteaias. selle osa võin vahele jätta, sellepärast et seda ma juba mainisin tegemist on sellise katselise uuringuga, kohe selgitan ka, milles see katse seisnes, analüüsiti tuhande viitesadat last ja noorukit kolmest kuni kaheksateistkümne eluaastani ja neile esitati erinevaid ülesandeid, jooksuga seotud ülesandeid, matemaatilisi ülesandeid, korvist välja, asjade väljavalimise ülesandeid ja siis me analüüsisime, kas on erinevaid käitumismustreid, mis muutuvad domineerivaks. räägin siin kronoloogiliselt kõigepealt me rääkisime siis teismelistega meil olid täiskasvanute hulgast juba kogemused, et naistele meeldib konkurents vähem kui meestele, nii et me püüdsime analüüsida teismeliste puhul, kas see olukord on sama. tegelesime üheksa kuni kaheksateistaastaste noortega ja neile esitati siis suvalisi andmeid ning arve ning neile maksti saavutuste eest ja ma võin teile öelda, et teismeliste jaoks on raha väga tähtis kui need oleksid lihtsalt nii et äh, uskuge mind selles osas, kui te ei usu, siis pöörduge uuesti minu poole pärast. Nad pidid, äh, ma võib-olla te ei näe seda slaidi, aga nad pidid kahe minuti jooksul võimalikult äh, palju arve kokku lööma, üheksakümmend neli, viiskümmend kaheksa, kaheksakümmend kaheksa, kakssada nelikümmend on lõpptulemus, eks ole. Neid tehteid tuli teha võimalikult palju ja siis võis katsealune ise valida, kas äh, ta saab äh, tasu vastatud, õigesti vastatud küsimuste arvu eest või tema konkurentsipositsiooni eest võrreldes teiste lastega. nii et kui sa oled parim, siis sa saad neli korda suurema summa kui õigete vastuste eest saadav summa. nii et kui sa kolmest inimesest teisest ülemusest parem oled, siis sa saad äh, neli korda suurema summa nii et võib siis valida, kas äh, vägagi suurt äh, konkurentsisoovi, võitlusvaimu soo-, äh, eeldavat tasustamisviisi või vähem see e, võitlusvaimu eeldavat tähen-, tasustamisviisi, siin näete siis tulemusi, üheksa-kümneaastased, üksteist kuni, üheteist kuni kaheteistaastased ja nii edasi, tumedam tulp näitab alati mehi ja heledam tulp näitab alati naisi näete siin siis, äh, tegemist on matemaatilise lähendu-, matemaatilise ülesandega ja analüütilised oskused, lihtsad analüütilised oskused aitavad äh, kõige paremal määral ära, millised on sinu elus toimetuleku oskused. nii et äh, nagu näete, nendes osades, äh, kus mehed ja naised kattuvad, on nad võrdselt head. siin näete et tulemused on suhteliselt võrdsed. ja siin te näete tumedalt ja heledalt ära, kuidas see olukord on ja nüüd näete, kui suur äh, on tõenäosus äh, seda konkurentsipõhist äh, tasustamismeetodit eelistada tõenäosus on meeste puhul märkimisväärselt suurem kui naiste puhul. naistele ei meeldi teistega konkureerida, nad lihtsalt loobuvad konkurentsist. see on äh, märkimisväärne ja muret tekitav, et isegi ka parimad naissoost kandidaadid äh, otsustavad teise mudeli kasuks. olulised ei ole mitte kvalifikatsioonid, vaid stereotüübid, nagu selgub. sellest räägime hiljem täpsemalt. kas tahate midagi ka omalt poolt öelda? aga tal ei ole lubatud küsimust esitada. mina oleks küll valmis vastama. võib-olla teil on äh, nüüd tunne, et tegemist on ühekordse katsega, mis võib-olla tol hetkel kehtis, aga, aga ei äh, kajasta mingisugust üldist äh, reeglipära ja me läksime aga tagasi nende samade laste juurde kaks aastat hiljem ja tulemused olid samasugused ei ole niiviisi, et täna soovid sa rohkem konkurentsis osaleda, homme mitte. kaks aastat hiljem olid naised veel rohkem otsustasid veel suurema tõenäosusega vähem konkurentsi eeldava tasustamismeetodi kasuks. nii et konkurentsi soov on tõesti väga erinev. pärast seda analüüsisime me ka lapsi lasteaias ja algkoolis, nad, nende ülesanded olid lihtsad, tuli joosta kolmkümmend meetrit ja võis valida, kas joosta üksinda või konkureerides teisega. konkureerides suvaliselt valitud teise lapsega. ja võistlus oli lihtne, siis kui ületad finišijoone esimesena, oled ka võitja. ja stiimulid jälle erinevad võis äh, konkurentsi puhul jällegi võita rohkem kui üksinda joostes, aga samas, äh, kui sa kaotasid, äh, võis, oli ka kaotusvõimalus suurem. võisid jääda ilma milletagi. nii et see võis tekitada ka pisaraid, sellepärast et selles vanuses võetakse kõiki asju väga tõsiselt. nii, kõigepealt soorituse osas. siin näete kolme kuni nelja, viie, kuue ja seitsme-kaheksa aastaste jooksuaega meeste ja naiste vahel ei ole suurt vahet. ja kui te ei usu seda, kui te ei usu seda, siis ähm, füüsilised erinevused tulevad äh, naiste ja meeste puhul või tüdrukute ja poiste puhul esile alles teismelise eas ja mudilase eas on nende saavutused üsna ühesugused füüsilise arengu osas. nii, ja teine illustreeriv näide on siin illustreerimaks äh, konkurentsisoovi. ja nagu näete, millised on suhtelised erinevused meeste ja naiste vahel, hoolimata sellest, et nende sooritusvõime on üsna ühesugune võib-olla te arvate, et me valisime valed ülesanded, näiteks matemaatika teismeliste puhul, matemaatikas poisid üldiselt olevat paremad, aga see pole tegelikult praktiliselt tõsi. võite küsida, et miks te valisite jooksuvõistluse ülesandeks, poistele meeldib rohkem joosta, aga võtame siis ühe teise ülesande, väga lihtne ülesanne, mis meeldib tüdrukutele rohkem, selle katse viisime läbi kolme kuni kaheksa aastastega. vasakul pool näete siin ühte korvi, kus on väga paljud erinevad esemed ja nad, lapsed pidid valisi, valima kõik silindrilised esemed sellest sinisest korvist ning panema valgesse topsi. arengu-uuringud on näidanud, et käeliste ja aga ja, ja selliste puutundlikkusega seotud ülesannetega äh, tulevad tüdrukud paremini toime. õpetajad peaksid seda teadma, vanemad peaksid seda teadma ja, ja üldiselt peaks see tead, teada olema ja, ja võiks arvata, et sellisel juhul ka konkurentsisoov äh, muutub ja et sellises olukorras poisid võib-olla ei äh, sooviks otsustada sellise konkurentsimudeli kasuks, kui naistel on suuremad eelised. me uurime seda kõike ja uurime, kas äh, tõesti poisid tahavad rohkem üksteisega võistelda. kõigepealt näete siin jällegi sooritust, naised tulevad paremini toime kui mehed ja me tahtsimegi luua sellise olukorra, kus tüdrukud tulevad paremini toime kui poisid ja siin siis näete jällegi võistlusvaimu. kui palju valiti võitlusepõhise lähenemise kasuks kolme-nelja-aastaste hulgas on olukord üsna võrdne, kui naised on paremal positsioonil kui mehed. aga viie, kuue, seitsme, kaheksa aastaste puhul tuleb erinevus juba täiesti selgelt esile ja seda isegi selliste ülesannete puhul, kus mehed tulevad äh, ja tulevad halvemini toime ja kus no, eeldatakse, et mehed tulevad halvemini toime, isegi siis on nad, on nende võitlusvaim suurem nii et siin on üks oluline erinevus, aga mis sellele erinevusele kaasa aitab? millised tegurid seda mõjutavad? naistele ei meeldi riskide võtmine ja konkurents, võistlus tähendab loomulikult riskide võitmist ja ka kaotuse riski. sellel on oma bioloogilised põhje, põhjendused. aga oluline on ka teine tegur, nimelt poisid on enesekindlamad kui küsida poistelt, kui hästi nad toime, kui küsida lastelt, kui hästi nad poim, toime tulevad, siis äh, tüdrukute ja naiste hinnang oma tööle on üsna adekvaatne ja oma saavutustele on üsna adekvaatne, mehed aga kipuvad äh, enda võimeid üle hindama. Te küll naerate, kuid paraku nii see on. ja üks osa soolistest erinevustest ja lõhedest ongi sellest äh, tulenev on ka teisi tegureid, stereotüübid, haridus, õpe varases lapseeas ja, ja teised võimalikud tegurid. see oli esimene osa meie katsest. see esimene osa katsest on väga oluline, sellepärast et kui me vaatame, milline on meie tööturg, siis võime öelda, et üks tegur, mis tingib meeste ja naiste olukorra erinevuse meie tööturul, algab juba väga varases lapseeas ja see mõjutab kogu ülejäänud tööelu. see on oluline ükskõik millist poliitilist sekkumist plaanida. võttes arvesse seda, et tõesti need erinevused on, siis võiks vaadata, millised sekkumised toimivad. meie katse üliõpilastega, nende üliõpilaste puhul me juba teame, et võitlusvaimus on äh, ja võitluse, võistluses osalemise soovis on soolised erinevused, nüüd oleme võtnud siis kuuest inimesest koosnevad rühmad, igas rühmas on kolm meest, kolm naist ja ühesõnaga kuueinimeliselised, inimeselised rühmad ja kui otsustati, otsustatakse konkurentsipõhise tasustamise kasuks, siis äh, kehtivad viis tingimust äh, võitla, võitja valimiseks. Äh, kaks võitjat on need kaks rühma liiget, kelle sooritus oli parim. ja teine siis nõndanimetatud Austria meetod. võistluste korratakse äh, ühe korra, kui mõlemad võitjad on mehed. Äh, Austrias on niiviisi, et kui ametikohale kandideerivad ainult mehed, äh, siis korratakse seda võistlust veel korra või konkurent, konkurssi veel korra. siis kolmas tingimus, miinimumkvoodi tingimus, vähemalt üks naine peab olema nende kahe võitja hulgas mis tähendab seda, et parimate tulemustega naine võidab alati. tegelikult võivad olla kas ka kaks võitjat naised, aga vähemalt üks peab olema naised. siis eeliskohtlemine. võrdsete tingimuste puhul naiste suhtes kehtestatakse eeliskohtlemist. nii et äh, võib siis äh, anda neile väikese edumaa naistele kohe alguses kui mehed ja naised on oma tulemustelt võrdsed ja anda naisele üks äh, lisapunkt äh, eeliskohtlemise vaimus, äh, siis naine ongi võitja. ja me võime anda isegi sellise edumaa, et isegi halbade tulemustega naised saavutavad paremaid tulemusi kui mehed. millised siis on tulemused? vaadake seda. platseebo kontrolli äh, katse, kus ei ole mitte mingisuguseid sekkumisi. Äh, naised otsustasid kolmekümne protsendi ulatuses ainult konkurentsi kasuks. siin paremal pool on siis see Austria meetod, äh, nagu ma ütlesin sarkastiliselt, sellel Austria meetodil ei ole vähimatki mõju. ma olen sellest rääkinud paljudele mind ei taheta uskuda, aga paraku nii see on. ja siis need keskmised tulvad. Nende kahe kohtlemise puhul, kui meil on kas kvoodid või eeliskohtumi-, kohtlemine, siis ei ole konkurentsi väljakutse vastuvõtmises enam suuri erinevusi. Need sekkumised just tahavadki ju tegelikult seda saavutada. ja võib öelda, et ja seda te sellelt jooniselt siin ei näe, parimad naised tahavad just võistelda nii et te võite öelda küll, et me ei taha neid kvootide kaudu sisse pääsenud naisi, aga nii see paraku ei ole, et nemad on kõige kehvemad. sellepärast, et selline sekkumine motiveerib parimate kvalifikatsioonidega naisi konkureerima. vastasel korral aga need naised võib-olla lihtsalt loobuksid konkureerimisest. see aitab meil saavutada selle, et äh, me saame need inimesed, kelle tulemuslikkus on suurim, sõltumata sellest, kas need on mehed või naised. see oli siis kiire ülevaade minu uurimusest. konkurents ajapiiranguga äh, on samuti üks katse, äh, mis on eh, naistele väga vastumeelt, me alustasime oma katsetega juba lasteaias äh, ja tegi, katset viisime läbi ülesannetega, milles naised on üldiselt paremad kui, kui mehed. Ähm, olgu siis tegemist kas geneetiliste või hormoonidest tingitud eelistega siis võis tõdeda, et kaheksateistkümnend, et selline sooline erinevus jätkub ka pärast kaheksateistkümnendat eri eluaastat ning ka e ülejäänud elu. kvalifi-, selles osas me võime kinnitada, et naiste eelised ei muutu elu jooksul ja meie uuring näitas ka seda, et sekkumismeetmed võivad motiveerida naisi konkurentsis osalema, kui te soovite seda saavutada. kas te tahate seda teha või mitte, on juba teie otsustada, aga, aga see on lihtsalt fakt ja poliitika aluseks praegu kasutatakse liiga vähe fakte, nii et seda tuleks arvesse võtta. ja lõpetuseks üks kriitiline märkus, minu oma koduriik ei ole oma meetmetega just kõige edukam olnud, aga ma olen veendunud, et Austria pole ainus, kelle innovatiivsed poliitilised algatused on läbi kukkunud. nii et suur tänu minu poolt ja nüüd tuleb teil veel paar väga huvitavat ettekannet. suur tänu! Te rõhutasite päris selgelt, kui oluline on varakult alustada. hiljem võib olla juba liiga hilja, et midagi muuta, et muuta stereotüüpe juba ülikooli tasandil või isegi veelgi hiljem. suur tänu teie ettekande eest, nüüd annan sõna meie parlamendiliikmetele küsimusteks, kõigepealt proua Morvai, palun. suur tänu Teie uuringu tulemused tõenäoliselt on õiged, sellepärast et isegi kuulates kõiki neid sõnu konkurentsi ja võistluste kohta äh, tundsin ma, kuidas väsimus minu üle võimust võtab, äh, nii et äh, see on tõenäoliselt seotud sellega, et olen naine. kui naised keelduvad selles pidevas võitluse, võistluses osalema, osalemisest äh, elus ja otsustavad teiste lahenduste kasuks, siis miks? ma saan küll aru, et see ei olnud teie sõnavõtu tuumaks, kuid ähm, siiski, miks? elus alati äh, peetakse tähtsaks neid äh, traditsiooniliselt meeste väärtusi, nagu näiteks äh, konkureerimine, konkurentsivõistlus ja meie naistena peame lihtsalt leppima sellega ning samuti õppima konkureerimist. Äh, miks ei võiks naise, mehed õppida olema rohkem koostööaltimad, äh, mitte selle asemel, et lihtsalt kogu aeg võistelda üksteisega kui kahjulik võiks olla, võib olla tegelikult see äh, võistlus, võistlusvaim ja konk-, lakkamatu võistlemine omavahel, selle asemel, et lihtsalt koostööd teha. erakonnad teevad seda, võisteldes omavahel selle asemel, et soli-, sotsiaalse probleemi lahendamise vallas hoopis koostööd teha. kas see ei oleks mõistlikum? majanduses paistab ka, et kõik sõltub konkurentsist aga samas koostöö ja sotsiaalne õiglus jäävad sageli tähelepanu alt kõrvale ja see, et äh, kõigil oleks oma töökoht, mõtestatud elu. ma olin väga rahul teie järeldusega lõpus, kuid äh, lihtsalt see mõte, et kogu aeg tuleb konkureerida ja et see konkureerimine on äh, ülim väärtus võrreldes äh, oma vastandväärtuse ehk koostööga. ma arvan, et see küll ei peaks tõsi olema. ja ma ei arva, et need meeste väärtused oleksid alati paremad ning ma isiklikult arvan, et kui me, meil toimuks selline väärtuste nihe, kui me võtaksime nüüd üle traditsioonilised naiste väärtused nagu koostöö meeste väärtuste nagu konkurentsi asemel, siis äh, tõesti maailm muutuks paremaks jah, sain aru teie sõnavõtust, võin teile kinnitada, et äh, minu ülejäänud uuringud tegelikult puudutavad just nimelt seda koostööd, nii et kutsuge mind järgmisele seminarile, mis käsitleb äh, koostööd ja soolisi erinevusi koostöös ning seda, kuidas tagada head koostöö vaimus käitumist erinevates rühmades. selle uurimisega olen ma ka tegelenud. aga vastuseks, kõigepealt kui te nüüd lähete koju ja ütlete, et Mattias Sutter ütles, et äh, meeste omadused on kuidagi ülimad või paremad. ma ei tahtnud sugugi mitte sellist muljet jätta. sellepärast, et äh, minu maailmanägemuses väga paljude tähtsate ametikohtade jaoks peab olema sellist konkurentsivaimu. hoopis teistes olukordades äh, on koostöö valmidus olulisem ja ka ühiskonna jaoks kasulikum. kuid kui me tahame karjääriredelil tõusta, siis äh, on konkurentsil oma roll. me võime püüda sellest äh, faktist mööda vaadata, olla väga avatud lihtsalt, äh, aga sellisel juhul me lihtsalt sulgeksime reaalsuse ees silmad. meie uurimuse eesmärk oli väga selge uurida, milline tegur võib tingida see, need tõsised muud erinevused, soolised erinevused tööturul. loomulikult on ka teisi erinevusi, mis puudutab näiteks koostöökäitumist ja koostöövaimu aga kui me räägime siin karjääriredelist tõusmisest, pereelu ja tööelu ühend, ühitamisest ning äh, selle ühitamisega seotud töö karjäärivõimalustest, siis me peame vaatama, millised tegurid seda kõike mõjutavad. ma ei, ma, ma leian, et koostöövaim on tõesti suurepärane, aga lõppkokkuvõttes äh, mõnikord siiski on vaja, et keegi oleks valmis ka konkurentsi väljakutse vastu võtma nii palju, kui mina aru saan. Te võite öelda, et jah, te olete äh, tõe tüüpiline mees ja teie arvate nii. aga ma pean ütlema, et isegi suurema osa naiste jaoks tuleb elus ette selliseid olukordi, kus nad peavad konkureerima. ja nii see lihtsalt elus on. ma arvan, et äh, ega me ei olegi tegelikult eriarvamusel selles küsimuses, see on lihtsalt äh, üks tõsiasi siin elus, eks ole. suur tänu! ma arvan, et lõpetame nüüd siis selle seminari vooru. suur tänu kõigile kolmele kõnelejale. ja nüüd kutsuksin siia meie järgmise sõnavõttude vooru kõnelejad. nüüd hakkame rääkima sellest, milliseid õppetunde me noorte tööpuudusega seoses oleksime pidanud õppima ja kuidas me peaksime aitama noortel tööturule pääseda. siin on ka kaks, mõned variraportöörid kohal, üks variraportöör juba võttis sõna varem, nii et ähm, need on, saame kuulata ära meie asjatundjate ja ka komisjoni esindajate arvamused, kõigepealt proua Liberaki, kes räägib nendest meetmetest, mis, mille kohta juba on ettepanek tehtud Euroopa tasandil, näiteks noorte tagatise. proua Liberaki on majandusteaduse professor, majandusteaduse ja regionaalarengu osakonnast ja tal on väga põhjalikud kogemused selles valdkonnas. suur tänu! Eh, mõistan, et kuulajad on tõenäoliselt juba ülekoormatud nende huvitavate ettekannetega. küsimus, mida mina kavatsen käsitleda, on küsimus sellest, mil määral noorte tööhõivepakett tegelikult aitab noortel meestel ja naistel lõimuda tööturule. probleem seisneb siin selles, ma mõtlen siis, millele me peaksime tähelepanu pöörama Euroopa Liidus. ning see probleem seisneb selles, et noorte sidemed ühiskonnad ei tundu toimivad kõigis olukordades. loomulikult on siin oma mõju ka majanduskriisil konkreetsel ajal, see võib avaldada mitmel eri viisil, loeb ka sugu, loeb vanus, loeb konkreetne sektor, loeb haridustase. ent see ei tähenda, et me saame üldistada ja öelda, et noorte tööpuudus on sisuliselt äh, vähendatud pilt täiskasvanute tööpuudusest majanduskriisi tingimustes, kui me räägime majanduskriisi ajast. isegi soolises perspektiivis on minu meelest märkimisväärsed erinevused noorte, vaadates noorterühma ja siis üle kahekümne viie aastaste rühma, kui nüüd täpsemalt määratleda. nii et strateegia ja poliitilised lahendused, mis pakutakse välja nende probleemide levitamiseks, peaksid arvestama tegelikku olukorda. peaksid arvestama neid erisusi ning äh, poliitikameetmed, isegi kui nad ei ole väga tõhusad, nad mõjutavad ikkagi seda pilti, mis inimestel kujuneb oma valikutest ja võimalustest ning seega mõjutab inimeste käitumist tööturul. ning seetõttu on vee-, see muutub veelgi olulisemaks arvestada õigesti vastavalt vanuserühmale soo aspekti. vaadates tööturu olukorda, tööhõive olukorda Euroopal, ja siin ei ole alati mõtet rääkida kahekümne viie liikmesriigi Euroopast, sest riike võiks rühm, rühmitada ja rühmad on erinevad, aga paraku ma saan suhteliselt üldiselt rääkida, arvestades seda kahtekümmend viit minutit, mis, mis mulle on antud. igal juhul võib öelda, et noorte tööpuudus suurenes kriisi ajal kõigis riikides. ning suure tööpuudusega riikides, see tähendab riikides, kus majandusteadlased räägime pikaajalisest tööpuudusest ja selle kõrgest määrast, nägime me, et see määr suurenes nii absoluutarvus kui ka suhtarvuna protsentides. see tähendab, et noored, kes elasid, noored riikides, kus tööpuudus oli suur enne kriisi, olid eriti haavatavas olukorras väga huvitav on minu jaoks see, et isegi suure tööpuudusega riikides ei olnud mingit selget erinevust äh, sugude vahel. näiteks Kreekas said naised äh, reeglina rohkem tööd kui mehed, seitseteist protsendipunkti oli vahe, see on päris suur. Hispaanias on olukord tasakaalustatum noorte osas, samas Iirimaal on olukord Kreekale vastupidine. pigem saavad, pigem on haavatavad äh, noored mehed, ütleb kõneleja see diagramm näitab teile seda, mida ma juba rääkisin, ma ei tahaks sellel pikemalt peatuda, võiks ainult lisada, et kui me räägime näiteks tööpuuduse määrast kakskümmend kaks, kakskümmend kolm protsenti Euroopas, kahekümne seitsme liikmesriigi Euroopas, see on väga, väga kõrge määr, siis see määr on mõneti keeruline, sest selle arvutamisel võetakse arvesse noored, kes otsivad tööd. aga nimetaja on siis eh, aktiivsete noorte arv, kes on juba kas tööturul ametis või aktiivselt otsivad tööd, see tähendab, et üle viiekümne protsendi noortest jäävad sellest arvestusest välja töötuse määra arvestusest välja. samas, kui me arvutame välja töötussuhtarvu, ehk siis võtame arvesse kõik viisteist kuni kakskümmend neli vanusegrupis olevad inimesed, siis saame poole väiksema protsendi, siis saame sisuliselt äh, viiekümneprotsendilise määra ning siin jõuamegi sellel küsimuse juurde, mis puudutab noori, kes ei õpi ega tööta. nõndanimetatud ingliskeelne lühend NEET. N-E-E-T, vanusegrupp viisteist kuni kakskümmend neli. ning äh, neid on kaksteist koma üheksa, kolmteist protsenti Euroopa Liidus ning see määr on väiksem kui töötuse määr nii nagu seda tavapäraselt arvutatakse vanema vanuserühma suhtes. ent siiski on ta märksa kõrgem kui töötuse suhtarv, millest ma enne rääkisin, mis võtab arvesse kogu populatsiooni nimetavas. mis on huvitav selle kontseptsiooni või nägemuse juures on see, et me ei peaks mõtlema mitte ainult sellele, mis toimub noortega, kes aktiivselt otsivad tööd, vaid ka sellele, mis juhtub noortega üldse. ning arutelu mitteõppivate, mittetöötavate noorte üle rõhutab just kogu seda vanuserühma. kõigi nendega toimuvat, see on väga tähtis kui me vaatame seda populatsiooni, seda rühma, kes, neid noori, kes ei õpi, ei tööta, siis on raske siit tuua välja selgeid sugudevahelisi erinevusi. ent ühele siiski võiks osutada ja seda mainis ka meie esimene kõneleja ennist. kui küsitakse, miks noor tööd ei otsi või ei tööta, siis eh, on vastus sageli haigus, olgugi et seda kuuleme sageli, või, või puue, sageli kuuleme seda meestelt sagedamini kui naistelt. perekohustused või hoolduskohustused on loomulikult kuusteist koma kolm protsenti, naiste puhul kümme koma kuus protsenti, meeste puhul loomulikult noorte naiste puhul olulisemad. aga noh, see eristus ei ole väga suur. samas on suur erinevus hool, hoolduskohustuse täitmisega seotud, kui on vaja hooldada kas last või siis mõnda eakat ja, ja siin me saame kolmkümmend viis koma kolm protsenti noortelt naistelt vastanutelt. mehed kipuvad pettuma sagedamini, arvates, et neile tööd ei olegi. olgugi, et samas noored naised vastavad niimoodi poole võrra väiksemal arvul juhtudel kui mehed. mis siis on need põhjused? mis on kõige olulisemad ähm, noorte muutumisel mitteõppivateks, mittetöötavateks selle rühma esindajateks? me teame, et puue, puude olemasolu ähm, tingib neljakümne protsendi võrra rohkem siis eh, noorte langemise sellesse rühma ning eh, immigrandi staatus seitsmekümne protsendi osas on niisugune faktor, Euroopa Liit peaks seda väga tõsiselt arvesse võtma. Eh, madala haridustaseme puhul suureneb tõenäosus kolm korda, samuti vaesest perekonnast pärit olemine või keskustest kaugel elamine või siis, kui vanemad on töötud Need on standardsed põhjused või faktorid, mis soodustavad eh, noorte langemist niitrühma. kriis on siia lisanud kaks riskifaktorit. riikides, kus kriis oli eriti terav, nagu me võime endale ette kujutada, kõigepealt siis on, üks on see faktor ja teine on peretaust. ja tugeva peretaustaga riigid, näiteks mina ise olen taolisest riigist pärit ning Vahemere piirkonna inimesed tõenäoliselt teavad, mida see tähendab, niisuguse tureva, tugeva peretraditsiooniga riigist pärit olemine. see tähendab, et noori kaitstakse või neid nii-öelda hoitakse rohkem. vanemad tunnevad, et neil on niisugune praktiliselt lõppematu vastutus oma laste eest, ükskõik kui vanad nad on. ja lapsed jäävad vanemate jaoks alati väga nooreks. ning see kujutab ühelt poolt niisugust vihmavarju laste pea kohal, mis neid kaitseb, ent teiselt poolt jällegi muudab neil väga raskeks täiskasvanupõlve ülemineku. ning äh, pikendab nende iseseisvumisprotsessi. suure tööpuudusega ja suure ebakindlusega ajal võib see olla tõeline karuteene vanemate poolt oma lastele, kui vanemad ei luba neil riski võtta ehk siis niitrühma langemine on siis soodustatud äh, ühelt poolt äh, tõsises kriisis vaepleva riigi puhul ja teiselt poolt tugeva peretraditsiooniga riigi puhul ja võimendub eriti, kui mõlemad faktorid on olemas. kas nüüd äh, on midagi teistmoodi noorte naiste puhul? no vaatame majandusteooriat. majandusteooria ütleb meile, kui on tööpuudus suur ja kui on kriisiaeg, siis inimesed reeglina reageerivad kahel võimalikul viisil. kas nad heituvad, ütlevad, et, et ma ei leiagi tööd ja langevad seega tööturult välja, sisuliselt heituvad, siis nimetataksegi neid heitunuteks ja samas teised ratsionaalselt jällegi võiksid öelda või teiselt poolt võiks öelda, et selleks, et ülal pidada oma peret, et säilitada oma elatusstandardit, elatustaset, peame aktiivsemalt tööd otsima. see on niisugune vastupidine tendents. ning kogu tööturgu vaadates tundub, et naised on pigem aktiivsemad suhtuvad positiivselt, vähemalt Euroopas kriisi ajal. ning mehed kipuvad oh, lihtsamini heituma. aga see ei kehti vanuserühmas viisteist kuni kakskümmend neli ning see on väga huvitav. miks siis nii on? miks, miks muutuvad naised üle kahekümne nelja aasta vanuses üle kakskümmend viis ja vanemad naised otsusekindlamaks töö otsimisel, isegi kui nad on töötud. mis tähendab, et nad ei, nad ei saa sisuliselt mingit äh, toetust Töötukassast, kui nad varem ei ole toet töötanud. samas kui meestel on hoopis teine sättumus üle kahekümne viie aasta vanuserühmas ja samas alla kahekümne viie on meestel ja naistel reeglina sama, sama vastus, sama, ühetaoline vastus, see heitumisvastus taolistes olukordades. seoses õpipoisi kohtadega läbi viidud uuringutest saadud andmetega teame, et, et reeglina võetakse oskusteta inimesi tööle siis, kui töökätest ja oskustest on puudu. ning sugudevaheline eristus koolituses peegeldab sugudevahelist eristust tööturul. ning äh, me teame, et sageli naised lähevadki õppima niisuguseid alasid, kus hiljem, mille esindajatele hiljem makstakse vähem ning äh, naised reeglina lähevad ka väiksema kestusega õpipoisikohtadele ja lähevad rutem tööturule. ning kõik see viib meid lõpuks sellesse olukorda, mida me tööturul teame, kui me räägime palgast ja eh, tööko-, töökohtade liikidest, millel mehed ja naised töötavad. kuidas siis eh, seda olukorda mõjutada ja muuta? kõigepealt peaksime vähendama siis sugudevahelist eristust nii töökohtadel kui õpipoisikohtadel ja praktikakohtadel. see on äärmiselt oluline. on läbi viidud eksperimente, mille käigus õpetajad õpetasid eh, matemaatikat poistele ja tüdrukutele erinevalt, kuna ootused nende tulemustele olid erinevad. näiteks ütleme, et vaadati, et mingid äh, kolm poissi olid väga aktiivsed tunnis kogu aeg, kõik teised äh, olid suhteliselt passiivsed, võib-olla tukkusid, kedagi see matemaatika testist ei huvitanud, see on niisugune segregatsioon või eristus, mis ei kajastu statistikas, sellepärast et see on asi, mida näevad ainult õpetajad. kuigi õpilased näevad seda ka. igal juhul tuleks sugudevahelist eristust äh, taunida nii otsestes kui kaudsetes avaldamisvormides. tundub, et suured tööandjad on pigem selle poolt, et soodustada sugude, erisugude esindajate võtmist õpipoisikohtadele ja samas väikesed tööandjad vastupidi, seda pigem ei tee ning see on huvitav jällegi poliitikakujundajatele teada. nüüd on väga oluline ka see, et kui noore peres on pereliige, kes teeb mingit ebatüüpilist tööd või on valinud eh, oma soo seisukohast ebatüüpilise kutseala, näiteks ütleme, kui isa on, ütleme, võtame ema, kui ema on näiteks kosmonaut, siis noor valib tõenäolisemalt äh, vähem tüüpilise niisuguse koolitus- või õppepõsi koha või ala. ning äh, kriis on tegelikult siin tekitanud positiivse suundumise, erisuste vähenemise ja seda peaks soodustama, aga selle tegemiseks tuleb äh, jätkata soolist süvalaiendamist hariduses ja hariduse all ma mõtlen siin ka alusharidust ehk siis lasteaiaharidust sest see on minu hinnangul ka äärmiselt oluline. lõpetuseks, kas äh, ma olen oma aja raamides veel? esimees noogutab. peaks äh, noortemeetmete pakett olema koordineeritud eri mõõtmetes kahjuks tuleb tõdeda, et olgugi, et Euroopa Liidus on mitmeid poliitilisi meetmeid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning neid küsimusi käsitletakse, ei puudutata kuskil, isegi ka noorte tööhõive paketis, suu mõõdet. äärmiselt oluline on, et seda tehtaks tegelikult ning et noorte tööhõivemeetmete pakett kujundatakse arvestades soolisi erinevusi. loomulikult tuleks läbi viia mõjuhinnang, mis arvestab eri sugusid, mõjuhinnang sugude kaupa. ning sugude küsimust peaks käsitlema ka praktikakohtade kvaliteediraamistiku väljatöötamisel. äärmiselt oluline on vahetada kogemusi ja hea, häid tavu soolisest perspektiivist ebatüüpiliste õpipoisikohtade osas. tuua välja head ja positiivsed näited ning äh, viimase asjana, mis ei ole kaugeltki vähim oluline, peaks rõhutama eraldi noorte hooldajate või teist inimest hooldavate inimeste seisundit. sest noortel võib siin olla olulisi erinevusi võrreldes vanemate inimestega, me peaksime need paremini kaardistama ja tegema seda kiiresti. aitäh! aitäh! väga huvitav oli kuulda, et meil on erisused vanemate inimeste hulgas, mida noorte hulgas ei ole. liigume nüüd edasi, meil on hiljem ette nähtud küsimuste-vastuste aeg, aga praegu võtame järgmise kõneleja, see on komisjoni esindaja, proua Devon Euroopa Komisjonist kes töötab noorte tööpuuduse soolise aspektide, soolise aspekt, sooliste aspektide uuringu valdkonnas. palun. suur tänu Euroopa Parlamendile tänase ürituse korraldamise eest, mis on väga huvitav ja väga asjalik ning suur tänu võimaluse eest sõna võtta siin komisjoni nimel. ma ei hakka rääkima nendest arvudest ja uuringutest, mida täna siin on puudutatud meie sessioonide vältel ning eh, mis minu hinnangul annavad palju mõtteainet eh, poliitikakujundajatele. ma mõtlen muuhulgas nendele eksperimentaalmajandusteaduslikele uuringutele, mis eh, osutasid vajadusele kvootide järgi. komisjoni ei, ei ole vaja kvootide osas veenda, sest komisjon on ise vastavasisulise ettepaneku just teinud eelmise aasta novembris. praegu on asi kahe kaasseadusandja käes ja olen kindel, et need täna käsitletud tulemused leiavad ka oma tee vastavatesse aruteludesse. tahaksin teile aga rääkida nendest meetmetest, mis praegu on käigus Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning millega üritatakse lahendada probleeme, millest me täna rääkisime. see puudutab nii konjunktuurilisi probleeme, sest noorte tööpuudus on tugevalt seotud majanduskonjunktuuriga. kui see täna nii kõrge on, siis tuleneb see suurelt osalt sellest, et töökohti on vähe, aga samas tahan puudutada ka struktuurilisema plaani probleeme, millest täna on räägitud, nimelt eh, ebavõrdsust meeste ja naiste vahel. Euroopa ja liikmesriikide tasandil rakendatavate poliitiliste meetmete osas võin puudutada nelja punkti, tööhõive, hariduse mm, suunamismeetmed ning võitlus stereotüüpidega on väga oluline nendest haridusvaldkonnas. teise punktina räägin nende vastandite lepitamisest ning kahe viimase punktina räägin menetlustest nii partnerluse kui finantsvaldkonnas. esimene punkt, mida tahan käsitleda meenutaksin siin kõigile tööhõive, noorte tööhõive pakett, mille komisjon võttis vastu kaks tuhat kaksteist lõpus, tunnust, möönis, et meeste ja naiste olukord tööturul on ebavõrdne. iseäranis noorte meeste ja naiste osas ning et ning noorte tööhõivepak-, paketi oluline osa oli soovitus liikmesriikidele rakendada noortegarantii ning liikmesriike kutsuti üles seejuures arvestama noorte seas täheldatavaid erinevusi, muuhulgas ka soolisi erinevusi ning nõukogu toetas seda ettepanekut, võttes vastu oma soovituse noorte tööhõivegarantii osas, mida nüüd tuleb rakendada tööhõiveteenistustel liikmesriikides. nõustamisteenused ning suunamisteenused enne tööturule sisenemist on siin väga olulised. oleme siin korraldanud hea tava vahetuse liikmesriikidega selles osas, mida saab teha haridussüsteemi raames nõustamisteenusega. näiteks Saksamaal teame, et on poiste ja tüdrukute päevad, kus äh, näidatakse tüdrukutele, et nad võivad täitsa leida endale elukutse tehnilises valdkonnas ning neid, ning et poisid näiteks võivad endale leida hooldusvaldkonnas või, või hoolekandeteenuse valdkonnas mingi eelmise aasta sügisel toimus niisugune hea tava vahetamise kohtumine, üritus, mille eesmärgiks on, oli vähendada stereotüüpe koolide õppekavades ning esindajad olid, tulid sinna kokku Portugalist, Hispaaniast, Taanist ning ka, ka Prantsusmaale pakuvad need küsimused praegu huvi, sellest on ajakirjanduses kirjutatud. aga kõige olulisem on siin rõhutada seda, et liikmesriikides on mitmeid lahendusi, mida on rakendatud, mis tunduvad väga huvitavad ning äh, mida me küll ei ole jõudnud veel lõpuni hinnata, aga mille abil igal juhul üritatakse võidelda selle põhjendamatu eristamisega poist-, poiste ja tüdrukute vahel tööturul ja diskrimineerimisega, olgugi et äh, te-, tegelik olukord praegu on püsinud sama. ning pean lisama, et mitmesugused Euroopa rahastud on siin äärmiselt olulised, eelmisel aastal rääkisin näiteks UNICEF-i direktoriga kes ütles Prantsusmaa UNICEF-i direktor, et tänu sellele, tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahadele õnnestus neil läbi viia stereotüüpide vastane kampaania noorte hulgas, poiste ja tüdrukute hulgas vastavalt sellele, vastavalt soole. ning eh, nüüd eh, teine punkt nüüd see Gordioni sõlmepunkt, kuidas lepitada need, eh, neid erinevusi, kuidas neid vähendada? komisjon jälgib arenguid siin väga tähelepanelikult ning lähtume Barcelona eesmärkidest. kahe tuhande teisel aastal võtsid liikmesriigid endale kohustuse pakkuda lastehooldeteenust alla kolmeaastastele lastele selleks, et oleks võimalik saada lapsehoiuteenust ning et üheksakümmend protsenti lastest kolm, vanuses kolm aastat kuni kooli alustamise iga saaksid samuti riiklikus hoolekandes või, või lasteasutuses endale koha. mis puudutab arve, mille euro, Eurostat on selle kohustuse täitmise osas hiljuti avaldanud, siis võin teile öelda, et neid eesmärke ei saavutatud, aga olukord on paranenud. nii väikelastehoiu osas kui ka suuremate lastehoiu osas, ent mõnes riigis on vastava teenusega inimeste kaetus ka vähenenud ka siin võib öelda, et tõukefondid on väga olulised, näiteks Poola ja Ungari on riigid, mis kasutavad tõukefonde väga ulatuslikult selleks, et tagada väikelaste hoiuteenus. mul on veel paar minutit ning kasutan neid selleks, et rääkida teile rahastamisest nende meetmete osas. usun, et eelmine ülemkogu saatis selge sõnumi sellega, et oli valmis eraldama raha võitluseks noorte tööpuuduse vastu ning enne seda juba komisjon oli teinud ettepaneku Sotsiaalfondist raha eraldamiseks noorte tööpuuduse vahe, vastaseks võitluseks. ning eelmise aasta märtsis tulime välja ka, ning käesoleva aasta märtsis tulime välja vastava ettepanekute paketiga ning viimane asi tahtsin, mida tahtsin puudutada, on menetluslikud küsimused ja partnerlus. täna hommikul komitee koosolekul rõhutasime seda, et väga oluline on kujundada neid, seda poliitikat koostöös noortega, meil on Euroopa Noorte Foorum, kel, mille kaasamine on konstruktiivne tee. ning äh, mida kasutades me saame väga asjalikku informatsiooni. et äh, haridus, koolitusmeetmed, tööpuuduse vastase võitluse meetmed peavad rakenduma koostöös sotsiaalpartneritega, tööturu osapooltega. väga oluline on nendega konsulteerida selleks, et rakendada õpipoisi õppe ja praktika Euroopa raamistik ning praegu oleme nendega konsulteerides vastavad ettepanekud koostamas. kokkuvõtteks võiks öelda et eh, see, mis ma rääkisin, on põhjalikumalt eh, kirjas kaheksandal mail avaldatavas Euroopa Komisjoni aruandes soolise võrdõiguslikkuse küsimustes meeste ja naiste vahel ning eh, selles see publikatsioon toob ära ka täiendavad andmed. aitäh! mul on väga hea meel, et ka komisjon oli meil siin esindatud, tänan teid sõnavõtu eest. liigume nüüd edasi järgmise kõneleja juurde. ja see on proua Flavia Peske IRS-ist. ning teil on, teile on antud see huvitav ülesanne teha järeldusi noorte tööpuuduse vallas meetmete rakendamisest äh, viisil, mis arvestab sugude erinevust. ja see ei ole kaugeltki kerge ülesanne. Te olete poliitilise sotsioloogia doktor ning töötate vabakutselisena alates üheksakümne kolmandast aastast, üheksakümne üheksandast aastast olete IRS poliitika kujundamise ja uuringute asutuse rahvusvahelise soolise süvalaiendamise üksuse juht ning äh, proua Peske on ka ekspert tööturupoliitika ja naiste-meeste võrdõiguslikkuse alal. palun, sõna on teil. suur tänu, räägin itaalia keeles, see on minu emakeel. suur tänu selle sissejuhatuse eest. ja nagu härra Gustavson ütles minul on see raske ülesanne olla viimane kõneleja sellel pikal pärastlõunal ja püüan teha siis kokkuvõtteid kõigist nendest aspektidest, mida täna on puudutatud. palun, äh, püüan järgida seda märgukirja, mis te äh, jaotusmaterjalides välja pakkusite ning äh, puudutada ka neid teemasid, mida eelkõnelejad siin lahkasid. siin presentatsioonides nägime muidugi seda, kuidas noorte tööpuuduse fenomen on tihedalt seotud paljude nende detailidega, mis on seotud üleminekuga koolist tööle, kõik need erinevad struktuurid ja kui erinevalt need mõjutavad niinimetatud sihtrühma, milleks on noored inimesed, isegi kui me jätame kõrvale soo äh, sellise muutuja, siin on juba, siin on juba tegemist väga-väga mitmekesise grupiga, seetõttu tulebki sellega tegeleda, pidades silmas erinevate elanikkonnarühmade eripärasid, haavatavamaid alarühmasid, kellel on mingisuguseid konkreetseid nõrkusi selleks, et pääseda või jääda tööturule loomulikult, kui me hakkame soo peale mõtlema, siis öö, ähm, muutuvad need aspektid veel olulisemaks. me räägime noortest inimestest, aga siin tuleb täpsustada, mis tüüpi noortest me räägime, millistest noortest meestest või naistest, kõik need täna esitatud presentatsioonid on selle väga olulise aspektina välja toonud selleks, et defineerida ja rakendada erinevaid poliitilisi instrumente ning tegevusi, mis defineeritakse selle konkre- äh,, iga noore mehe või naise spetsiifiliste vajaduste põhjal. seetõttu on tulnud ka välja, et on hästi oluline analüüsida asju ka soolisest aspektist lähtudes, analüüsides andmeid ja erinevaid fenomene mis mõjutavad noorte tööpuudust kui ka erinevaid sekkumispoliitikaid. mõned näited, mis eelnevates ettekannetes välja on toodud, on siis see. väga selgelt tuli välja, et paljud fenomenid, mida tihti seotakse selle teemaga noorte tööpuudus, noorte töölevõetavus, siis tihti kaalutakse seda üsna neutraalselt, soo aspekti siia sisse toomata. kui aga hakata asjale teistmoodi lähenema, näiteks soo aspekti kasutades, mis võimaldab seda fenomeni hoopis teistmoodi tõlgendada, siis saab täiesti selgeks, et need fenomenid ei ole neutraalsed. Neid tuleb uurida, sest nendega ei tegelda praegu. praktiliselt kõik kõnelejad, kes enne mind sõna võtsid, puudutasid seda vajadust ehk siis noored mehed ja naised, kes on selles äärmiselt kummalises olukorras, et nad ei ole kaasatud ei töösse, ei haridusse, ei koolitusse. esimesest presentatsioonist alates öeldi, et kui me analüüsime neid fenomene, fenomene soolise lähenemise kaudu, millised on erinev, siis erinevused noorte meeste ja naiste vahel saavad väga-väga selgeks. me räägime vajadusest, niitidest äh, ilma töö ega õppimise võimaluseta noored samal ajal on äh, siingi erinevused, noored need mehed ja noored need naised ja seega igasuguste poliitikate, igasugused poliitikad on palju vähem tõhusad. me näeme, et noored naised jäävad sellesse olukorda palju kauemaks. Nende mitteaktiivne staatus on palju kõrgem kui see mm, tõrjefaktor, mis on poiste puhul, kuid kui me kasutame soolist lähenemist, kui eh, selle asemel, et olla neutraalsed, analüüsides erinevaid fenomene, siis näeme, et olukord tööjõuturul muutub, eriti kriisiperioodil. aga see, mida me siin näeme, avaldab ikka rohkem ja rohkem mõju Euroopa tööjõuturule niinimetatud paindlike eh, töötamisvormide suurenemine. kui te vaatate seda eh, soolist aspekti arvestades, siis toob see välja, kui väga tihti on tihe seos paindlikkuse ja ebakindla töökoha vahel ja see näitab ka seda, et noored naised rohkem kui noored mehed on sellega seotud. on palju uurimusi, mis defineerivad väga tiheda, näitavad ära, kui väga tihe on seos ebakindlamate töötamise vormide vahel ja kuidas nad mõjutavad noori naisi. vist kõik puudutasid hariduse teemat, väljaõppe ja koolituse teemat ning haridustaseme küsimust siin, kaalumata seda soolisest aspektist. ei pruugi me õigupoolest aru saada. ja võime arvata, et see on üsna positiivne olukord. teine presentatsioon rõhutas seda aspekti väga selgelt, et eriti noored nained, naised on astunud tohutult edasi just hariduse mõttes. noorte naiste hulk, kellel on kõrgem haridus, kellel on äh, diplom, äh, nende äh, hulk on väga jõuliselt kasvanud. aga kui vaatate seda, pidades silmas soolist äh, kuuluvust, siis see võib välja tuua ka hoopis teistsuguseid aspekte. on üks murettekitav trend, mis puudutab tööpuudust kõige, ka kõige haritumate noorte naiste seas. Neil on palju keerulisem tööjõuturule pääseda, periood koolist lahkumise ja tegelikult töökoha saamise vahel on palju pikem Nad on palju rohkem hõivatud mitteametlikul tööturul, nagu ma enne ütlesin, nende töökoht on palju-palju ebakindlam. see toob välja ka tiheda seose hariduse ja väljaõppe vahel kui ka väljaõpe noorte meeste ja naiste vahel äh, noorte meeste puhul. vaadates nüüd äh, neid kommentaare, mis esitas Euroopa Komisjon, siis see puudutas kõiki neid poliitikaid ja kavasid, mis on välja mõeldud selleks, et soodustada stažeerimist, praktikaid, teisi taolisi võim-, äh, tavasid. tegelikult teen ma siin nüüd kokkuvõtet selleks, et mitte korrata neid asju, mida, millest juba räägitud on kuid sellest hoolimata näitab see kõik seda, kuidas äh, soopõhine lähenemine eelkõneleja viitas soolise mõju aspektile. kuidas see kõik avaldab mõju potentsiaalselt poliitikatele, programmidele ja kuidas võib see erinevat mõju avaldada noortele meestele, noortele naistele. see on asi, mida me peame kaaluma, kui tahame välja tulla poliitikate ja programmidega ning rakendada selliseid tegevusi, mis võtavad seda mitmekesisust arvesse nagu ma juba alguses välja ütlesin. pimedate fenomen, nii nagu seda nimetatakse, tähendab seda, et oleme näinud siin poliitikaid, millel on täiesti teistsugune mõju kui see, mille jaoks nad välja mõeldi. kui me vaatame äh,, jälgides seda, kuidas, millist mõju nad avaldavad, kas siis meestele või naistele komisjonist, äh, komisjoni kolleeg rõhutas aspekte, mis on seotud poliitikatega, mida on ellu viidud Euroopa tasandil selleks, et püüda võidelda noorte tööpuuduse vastu. noorte tööhõivepakett ja kõik need tege-, teised tegevused ja paketid, mis sellega seotud on. on tõsi et paljud liikmesmaad komisjoni toetusel erinevad naiste liikumised on avaldanud survet. siin on loodud terve hulk parimaid praktikaid. samas on tõsi ka see, et sooline aspekt saab suuremat rolli eh, nii Euroopa kui riikliku tasandi seadusandlikes ettepanekutes. samas tekib meil natukene tunne, et sooline aspekt läheb kuidagi automaatselt siia sisse, arvestamata, arvestamata tema reaalset mõju arvestamata seda reaalset mõju, mis võib nendel äh, poliitikatel olla noortele meestele või naistele päriselus. näiteks poliitikad ja meetmed, mis püüavad toetada üleminekut koolis tööjõuturule, esimese töökoha saamist. kõik need on seo-, äh, kõik see, mis on seotud praktikakohtadega, koolitus, väljaõppeprogrammidega Euroopa ja riiklikul tasandil tehakse väga palju selleks, et neid projekte edendada, kuid ka siin tuleb neid kaaluda, arvestades soopõhist lähenemist. ma ei ütle, et nendel poliitikatel ei võiks olla positiivset mõju, aga nad ei pruugi avaldada niisugust mõju noorte tööpuudusega võitlemisel, kui ne, seda kavatseti. küll aga on võimalik neid paremini pro, äh, projekteerida ja pa, äh, on võimalik, et nad paremini võtaksid arvesse soopõhiseid aspekte. kui me räägime äh, erinevatest äh, stažeerimis- ja praktikaprogrammide äh, programmidest Euroopas, mis toovad välja selle, kuidas naised on alaesindatud praktiliselt kõikides riikides Äh, kõikide riikide poolt välja töötatud praktikaprogrammides. siin on küsimus äh, hariduse eristatu- äh,, eraldatusest äh,, praktikaskeemidest äh,, kus loetakse, et teatud alad on rohkem mehelikud kui naiselikud, seetõttu neid ei E, antagi naistele, ei pakutagi välja. kui te otsustate kaaluda mingisugust konkreetset e, kui antakse võimalus mingiks konkreetseks praktikavõimaluseks, siis tegelikult ei võeta üldse arvesse soolisi aspekte või muud, mis võiks aidata edendada noorte naiste kaasatust. samas, kui teistes programmides on naised rohkem esindatud. kui vaatame koolitusprogramme, siis tavaliselt või, või üldiselt öelduna on koolitus kursuseid, mis ei ole nii struktureeritud, et nad on ka vähem reguleeritud. seal on vähem sotsiaalkaitsetatisi. Need on sektorites, kus on rohkem naisi ja Need on lihtsalt täiendavateks ebakindlate töökohtade loomise aluseks. ma arvan, et tuleb pingutada päris palju selleks, et edendada samas äh, kvaliteediga koolitusprogramme äh, ja seetõttu oleks kasulik arvestada ka soolist aspekti, töötades välja äh, mingisugune väljaõppeharta või, või koolitusprogrammide harta. näide veel, mida ma võiksin äh, välja tuua, on teine poliitika, näiteks tööjõuturu aktiivsed äh, meetmed, mis on mõeldud äh, mittetöötavatele meestele ja naistele NIT-id on, äh, NET-id on eriti need, kes tuleb sihikule võtta, nemad ei tööta ega ole nad ka väljaõppel, sellelgi võib olla, nendelgi programmidel võib olla täiesti teistsugune mõju kui algselt plaanitud. on päris palju analüüsitud seda, millist, millised on erinevad tööjõupoliitikad ja kuidas nad mõjutavad mehi ja naisi, arvestades seda, millist lähenemist kasutatakse kui te seda kõike kaalute soolisest aspektist, aitab see välja tuua neid erinevusi ning täpsustada paremini, milliste, kuidas me saaksime seda olukorda parandada, kuidas sekkuda e, e, välja toodud dokumendid esindavad ka teatud järeldusi ja kokkuvõtteid. detailidesse ma siin ei läheks, see on teie dokumendis olemas. Te näete siin ka erinevaid tabeleid. Need kolm valdkonda, mis toodi välja eelmistes presentatsioonides ehk siis haridus, üleminek koolist tööellu ning hoolitsemine või hooldus kõik need järeldused ja soovitused rõhutavad, nii nagu mina siin olen püüdnud teha, soopõhise lähenemise eeliseid poliitikate loomisele selleks, et seda proble-, fenomeni lahendada. erinevate järelduste seas näete ka konkreetsemaid ettepanekuid. me näeme kolme väga suurt eelist. kõigepealt parem, korrektsem arusaam fenomenist, andmetepõhiselt äh, lä-, soo, äh, soo erinevuse arusaamine võimaldab meil paremini aru saada nendest dünaamikatest, mis äh, on andmete loomise aluseks ta võimaldab meid mitte ainult selgitada, vaid ka mõista seda fenomeni ja annab võimaluse anda suuremat lisaväärtust. see lubab meil paremini mõista seda fenomeni, millega me silmitsi seisame ja mida me peaksime reguleerima. teiseks, see seondub otseselt fenomeni parema mõistmisega. see võiks viia paremate programmideni ning poliitikate parema elluviimiseni, mis lubaks meil paremini reageerida noorte meeste ja naiste erinevatele vajadustele. ma olen püüdnud mõningatest nendest kokkuvõtted teha, kuid kõik eelkõnelejad täna hommikul tõid välja selle, kuidas soopõhine lähenemine võib aidata programmide loomist ja elluviimist palju-palju konkreetsemaks. niisiis, seadusandjate sekkumine ähm,, sekkumispoliitikad on mõeldud selleks, et täita elanikkonna poolt väljendatud vajadust ning selle tegemiseks peame me silma, meeles pidama, et nende vajadused on erinevad, sõltuvad sellest, kas meil on tegemist noorte meeste või noorte naistega. kolm, kolmas selline makroeelis ja siin taas on see otseselt seotud eelmistega. kuidas püüda leevendada programmide negatiivseid või ka ootamatuid mõjusid meie lähenemisel, sooneutraalsel lähenemisel, kes ei võta sugu üldse äh, arvesse. millist mõju avaldab see elanikkonnale? näiteks siis, kui me loome mingisuguse poliitika, toetame mingisugust poliitikat Euroopa liikmesmaade tasandil. kui me ei lähene sellele agendapõhiselt, võib see avaldada päris ootamatuid mõju või ka vastupidist mõju. arvestades seda, mille jaoks ta mõeldud oli. kui ma vaatan kella peale, siis jätan selle siia paika ja loomulikult, kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi, vastan neile hea meelega. suur aitäh! arvan, tegite ära tõsise töö, et asju kokku võtta. ja te viitasite ka väga headele argumentidele, selle pär- äh,, väga headele argumentidele, miks meil peab olema sootundlik lähenemine peaaegu kõigele, mina ütleksin kõigile, kõikides poliitikavaldkondades, valdkondadele, aga sellele. nüüd lähen rootsi keele äh, üle, sest ma tahan teha oma lõppmärkused, äh, enne kui me lõpetame arvan, et pärastlõunane sessioon oli äärmiselt huvitav. kuulsime ära mõningaid väga häid sõnavõtte väga erinevatest äh, nurkadest, mis andsid väga erineva vaatenurga asjale, lähenesid asjadele erinevast aspektist ja mul on väga hea meel, et see workshop toimus ja ma tõesti arvan, et andsite väga olulise panuse meie töökatele parlamendiliikmetele, sest me peame soodustame, soodustama kontakte, pääsema ligi informatsioonile. me peame aru saama, millised on inimeste karjäärid, milliste teadusuuringutega tegeletakse ja praegusel hetkel ei pruugi siin liikmeid palju kohal olla, aga meil on olemas dokument, kus teie seisukohad on kirjalikult väljendatud, nii et me võime jätkata oma tööd selle põhjal. mida ma veel öelda tahaksin? on see, et kui me vaatame asja üleüldiselt, siis on ilmselge, et selles valdkonnas on vajadus äh, sootundliku lähenemise järele meil on väga palju statistikat ja numbreid. Te näete, et see on põhiliseks eeltingimuseks meie jaoks, eks me saaksime siin asjale läheneda sootundlikult, sest me vaatame me näeme seda, kuidas sootundlik statistika on eluliselt tähtis, kui meil numbreid ei ole, siis me ei saa ka asjaomaseid meetmeid rakendada, mida rakendada tuleb. nagu ma ütlesin, soopõhine lähenemine on kõige aluseks, meil on vaja seda lähenemist kõiges, kõigis teemade puhul ja kui meil see ühe korra saavutatud on, siis suudame asjadega palju paremini toime tulla siin on olemas sotsiaalne infrastruktuur ning naistel peab olema võimalus osaleda tööjõuturul. kahjuks on jätkuvalt nii, et valdav osa kodutöödest ja laste hooldamisest on koormus, mis jääb naiste õlule. viimane punkt, mida ma tahaksin välja öelda, on see, et minu arvates ei tohiks me unustada seda, et on ka teisi teemasid mida me samuti lahendama peame? peame äh, silmas pidama üldist majanduskriisi, mis avaldab väga-väga suurt mõju, see on võib-olla kõige esimene põhjus, see avaldab oma mõju ka sool-, rollidele. sõltumata sellest, mis me praegu teeme, need on asjad, mis on olemas, hoolimata meist, meid, meil tuleb neid aga arvesse võtta ja püüda nendega toime tulla ka tulevikus. nii et tahan tänada veel kord kõiki panustajaid, tahan tänada kõiki, kes osalesid debatis kõiki osavõtjaid. esimees tänab lahkesti ka tõlke, kes võimaldasid meil üksteisega suhelda. mul oli võimalus rääkida rootsi keelt ja teie saite aru, mis ma rääkisin ja lõppude lõpuks tahaksin tänada Enrikat ja poliitikaüksust, kes äh, organiseerisid kõike, kõik selle, kes tegelesid praktiliste aspektidega, nii et me saime oma tööd teha, nii et suur-suur aitäh teile kõigile selle pärastlõunase sessiooni eest ja kohtume loodetavasti peatselt jälle, aitäh!